welcome everybody to our um... tere tulemast kõigile libekomisjoni koosolekule. ma paluksin, et kõik kolleegid, komisjoni liikmed ja assistendid, palun võtke omad kohad sisse ja püüame alustada. ma olen kindel, et päris paljud äh, kolleegid siin äh, koosoleku käigus veel äh, liituvad. mina alustangi kohe juhataja teadaannetest. esiteks, mina juhatan seda komisjoni koosolekut, sellepärast et härra Moraes ei saanud täna pärastlõunal siia tulla. aga ta on homsel komisjoni koosolekul kohal. siis pöörake palun ka tähelepanu sellele, et äh, punkt kuusteist, mis äh, puudutab äh, Euroopa reisidokumenti ebateaduslikus riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks tuleb edasi lükata ja kui ei ole mingisuguseid vastuväiteid, siis võtame päevakorra muudetud kujul niimoodi ka vastu. kahjuks ei ole horvaadi ja keeli keelde täna ja ka homme tõlget kahjuks, ütleb esinaine ning nüüd tahaksin ma minna edasi sellega, et toetame koordinaatorite soovitusi kodukorra artikli kakssada viis järgi, mis puudutab äh, raportööride nimetamist. Äh, proua Gabriel on raportööriks määratud äh, lühiajalisel viisavabastuslepingud Euroopa Liidu Solomoni saarte, Mikroneesia, Tuvalu ja Marshalli saarte vahel ning samuti on ta raportööriks, mis puudutab ettepanekut määruse jaoks Euroopa Parlamendilt ja nõukogult, mis muudab määrust viissada kolmkümmend üheksa murd kaks tuhat üks, mis puudutab kolmandate riikide eh, nimekirja, kelle eh, kodanikud peavad viisasid omama, et välispiiridelt Euroopa Liitu tulla ning need eh, riigid, kes sellest vabad on siis äh, härra Dias de Meera on raportööriks määratud, äh, mis puudutab äh, määruse ettepanekut Euroopa Parlamendilt ja nõukogult, mis puudutab nende kolmandate riikide nimekirja, kelle riigid, kelle kodanikud peavad viisat omama välispiiri ületamisel ja need, kes ei ole, kes on sellest vabast, siis proua Fajon, kes on raportööriks määratud ettepaneku jaoks, jällegi kolmandate riikide kodanike nimekirja osas, kes peavad omama viisat ja kes mitte, Kosovo näide. ja härra Nigel Möller on nimetatud Euroopa asüüliagentuuri jaoks määrus nelisada äh, kolmkümmend üheksa kaks tuhat kuusteist jaoks proua Kinnitši on nimetatud raportööriks, eh, mis puudutab arvamust eh, iga-aastase raporti kohta Euroopa Liidu äh, finantshuvide kaitse osas äh,, pettusevastane võitlus, juhtkomisjoniks on siin kont ja need olidki siis äh, koordinaatorite soovitused erinevate arvamuste ja raportite jaoks. kas toetame seda? arvan, et toetame, siis on äh, ka protokollid kahekümne kuuendast aprillist ja esimesest oktoobrist, et kakskümmend viis aprill kaks tuhat kuusteist siis ja esimene oktoober kaks tuhat viisteist meie koosolekutest. kui ei ole protokollidele vastuväiteid, võtame need vastu. jah, siis läheme edasi meie tänase päevakorraga. meil on äh, arvamuse äh, esimene ülevaatamine ja arvamuste vahetus äh, mis puudutab Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli. Ehm, eriti seoses protokolli nende sätetega, mis kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa viienda jaotise alla. siis meie raportööri eh, proua Andersoni soovitusel, kes eh, jääb veidi hiljaks ta võttis just äsja sekretäriaadiga ühendust, nii et alustame arutelu eh, ilma tema kohalolekuta, aga ta siis eh, saab sõna hiljem, kui jõuab kohale. koordinaatorid eh, on kokku leppinud arvamuste vahetuses Olafi ja Sante peadirektoraadi esindajatega ning annaksin siis kõigepealt härra Georg Roblingile sõna, kes on äh, Euroopa Liidu pettuste vastasest ametist, Olafist ja härra Filipp Borkovskile Sante peadirektoraadist ning siis annaksin äh, võimaluse pidada debatti liikmetel. aga kõigepealt siis härra Roepling, palun. suur tänu teile, esinaine, tere pärastlõunat! isegi kui äh, proua raportöör ei ole veel kohal, tahaksin alustada sellest, et äh, tunnustan proua Andersoni tööd raportorina, sellepärast et ta on teinud oma tööd kiiresti, on olnud pädev ja pannud soovitusega sellisel kujul kokku. ma arvan, et võib öelda küll, et äh, ebaseaduslik tubaka levitamine on meie jaoks äh, probleemiks ja Euroopa Liidu liikmesriigid kaotavad maksuraha sellega. tubakatoodete Äh, smuugeldamine rikub avalikku hinnastamispoliitikat ning äh, need viisid, mida tubakatoodete ebaseaduslikud äh, levitajad kasutavad, teevad tubakatooted väga kergesti kättesaadavaks alaealistele ja laps-, lastele ning tegemist on väga suure organiseeritud kuritegevuse osaga. ja mida me siis sellele vastuseks teeme? me teame, et tubakatoodete smuugeldamine on väga keerukas ja üks ja ainukene meede siin omapäi ei aita selle vastu. ja mida siis on vaja teha? vaja on pidevalt vaadata, millised instrumendid on meie käsutuses e, ja teha kindlaks, kas need on parimad võimalikud e, selleks, et e, tubakatoodetega smugeldamise vastu võidelda. Seda silmas pidades kolm aastat tagasi Euroopa Komisjon esitles strateegiadokumendi, mis toob välja analüüsi ning vastused selleks, kuidas tubakatoodete smugeldamise vastu seista. ning me praegu teeme liikmesriikidega koostööd selleks, et seda eh, igal päeval, igal hetkel praktikasse panna. siin on operatsioonilised meetmed, õiguslikud eh, meetmed ning erinevad poliitika sekkumisvõimalused. Euroopa Liidu sees on praegu nüüd alates kaks aastat tagasi eh, tubakatoodete direktiiv, kus on ka siis seire ja jälgimise meetmed olemas. Olafi nimel oleme me just eriti nende tubakatoodete osas mures, mis tulevad kolmandatest riikidest Euroopa Liidu siseturule. ja selle komisjoni päevakorras olev protokoll, käesolev dokument on tegelikult äh, maad murdev, tegemist on esimese algatusega, mis tõesti üleilmselt äh, äh, tubakatoodete smugeldamise probleemiga tegeleb. Euroopa Liit, ja peaksime olema uhked, kui ütleme seda, on selle instrumendi läbirääkimistel olnud juhtmootoriks ning komisjoni ettepanek praegusel hetkel analüüs nõukogus järgneb ja loodetavasti annab ka parlament oma heakskiidu ning saame sellega äh, dokumendi ratifitseerida. me äh, tunnustame toetust, mis on nõukogu ja liikmesriikide poolt tulnud äh, sellele dokumendile ja algatusele ning loodetavasti parlament liigub ka liid, jõudsalt edasi ratifitseerimisega. õiguslikult oleme me kahte dokumenti löönud selle soovituse Need on kaks eraldiseisvat, aga sisuliselt väga tihedalt koosseisvat asja. väga hea meel, et INTA komisjon on ja ma saan aru, et ühehäälselt toetanud äh, muid ratifitseerimisdokumente. nüüd teine on meie ees tänasel päeval ja soovitame äh, seda soovitust praegusel kujul toetada, nii nagu raportöör on selle esitanud. suur aitäh, äh, nüüd palun härra Pokovski suur tänu teile, esinaine. mina saan äh, öelda vaid äh, toetavaid, toetavaid sõnu Olafi positsiooni suhtes, toetame ka seda. Sante peadirektoraadis äh, on meie arust ka need protokollid väga oluliseks instrumendiks ja meie poolt tubakatoodete direktiivi alusel on artikkel viisteist, mis viib sisse Euroopa Liidu seire- ja jälgimissüsteemi see on üks võtmemeetmeid selle protokolli alusel ja meie töö peaks viima selleni, et me loome omaenda süsteemi kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta kahekümnendaks maiks. see tähtaeg on protokolli poolt ellu kutsutud ja me loodame, olla siin eh, juhtmootoriks eh, ka tegeliku rakenduse osas eh, ja seda protokolli puhul kogu maailmas. ja ma tänaksin parlamenti jätkuva toe eest sellele algatusele, aitäh! Thank you very much, Mr Borkovski. aitäh, härra Borkovski. ja jõudsite täpselt õigel ajal kohale, ütleb esinaine me just äh, kuulasime, mida ütlesid äh, Olafi esindaja härra Reebling ja äh, DJ Sante, DJ Sante esindaja härra Borkovski ja kui soovite, siis saate nüüd kohe sõna. palun vabandust, et ma siin hiljaks jäin, ma lahkusin kodust eile kell kuus, lootsin siia õigeks ajaks jõuda äh, aga hoolimata ähm, ja ka kaks korda lükati lendu edasi, pidin kuskil mujal ööbima ja ikkagi jäin siia hiljaks. aga tahaks öelda, et ähm, tubaka tõttu surevad kuus miljonit inimest igal aastal ja sellepärast ongi meil sellist asja vaja, sellepärast et me peame äh, Äh, võitlema nende inimeste vastu, kes illegaalselt äh, tubakatooteid, äh, tubakatootega kaubitsevad, me, see on ette nähtud ka WHO protokollis, mis puudutas illegaalset tubakakaubandust ja mul on hea meel, et Olav ja TG Sante on siin arutamaks meiega seda protokolli ja seotud artikleid. protokolli eesmärgiks on äh, luua, äh, äh, tuua rohkem äh, kindlust tubaka tarneahelasse, vaja on tagada läbipaistvus kogu tarneahela osas ja ma arvan, et on väga oluline, et me pööraks tähelepanu artiklile kaheksa protokollis, kus pannakse osapooltele kohustus tagada eh, jälgimissüsteem, seiresüsteem viie aasta jooksul alates protokolli jõustumisest. see on globaalne lahendus globaalsele probleemile ja teised eh, parlamendisaadikud on samuti teinud tööd eh, selle nimel, et Euroopa Liit ratifitseeriks selle protokolli, aga mul on ka muresid, nagu ka teistel saadikutel sidemete pärast, mis Euroopa Liidul on tubakatööstusega, ma näen, et siin on takistusi ratifitseerimise teel ja ma arvan, et Euroopa Liidu ja tubakatootjate sidemed on liiga tihedad, tubakatootjad on nimetatud partneriteks, kui tegemist on eba, illegaalse tubakatoodete levitamise vastase võitlusega. neli tubakatootjat mõisteti ka süüdi ähm, äh, tubaka tootmises, ähm, mis ei olnud maksumärkidega tähistatud äh, ja mille pealt ei olnud äh, ka makstud aktsiisi. ja samuti oli äh, probleeme Lähis-Idas tubakas mõgeldamisega, nii et teie töö on kindlasti väga suureks abiks meile, nii et ehkki ma ei kuulnud, mida te ütlesite, saan ma kindlasti oma kaastöötajatelt teada, mida te ütlesite, me teame, et tubakatoodetega toimuv illegaalne kauba, kauplemine suureneb ja et äh, eksporditakse tubakatooteid äh, ilma konkreetse turgu silmas pidamata ja siis tuuakse neid äh, siis tagasi Inglismaale, Šotimaale, Walesi ja mujale. ma olen aru saanud sellest, et mõned illegaalsed tubakatooted on täiesti tuntud brändid, brändide tooted, mis lihtsalt lähevad kaduma kui transpordi käigus ja teised äh, on uued tooted ning äh, peadirektoraadi esindajalt olen saanud teavet selle kohta ja tahaks küsida, et kas äh, kogu ähm, äh, komisjon nüüd soovib rakendama hakata tubakaprotokolli artiklit viis punkt kolm. praegune Philip Morris Internationali äh, puhul on tubakatoodete kontrollisüsteem, kus äh, soovitakse tagada kontrolli tubakatoodete üle, aga see tundub nagu mm, kitse kärneriks panemine. paljud äh, inimesed on selle pärast muret väljendanud Äh, tubakatööstusel on ühine leping äh, raamkonventsiooni osas, äh, et vaja on illegaalne kaubandus, kaubandust tõkestada, aga see on tõest väga kaugel. tegelikult tahetakse ülemaailmselt takistada riikidel ja organisatsioonidel selle protokolliga liituda li,, ja väga selge on ka Philip Morrise osa selles ja see, mis praegu toimub, see tuleneb kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tehtud kohtuotsusest, kus äh, toodi välja tubakatootjate osalus selles illegaalses äris ja Philip Morris on nüüd maksnud väga palju raha Euroopa Liidule, aga see ei ole mingi hella, heategevus, vaid tegemist on äh, kohtu teel saavutatud kokkuleppega ning äh, Äh, protokollist tuleb selgelt välja, et tubakatööstus on osa probleemist ning seetõttu ei saa tubakatootjad olla probleemi lahenduse osalised. siin on tõesti tegemist äh, lahinguväljaga, kus ühel pool on tootjad ja teisel pool äh, konventsioon, meil on artikkel kaheksa lõige kaksteist ja äh, ja veel üks artikkel, kus on äh, välja töödud see, et, et äh, tubak, illegaalse kaubanduse vastane võitlus peab olema lahutatud tubakatootjatest, et neil ei tohi olla mingit äh, mõju tervisepoliitika väljatöötamisele ja väga murettekitav on see, et sada öö, osapoolt on sõlminud lepinguid tubakatootjatega, mis öö, minu meelest on väga kompromiteeriv ähm, selle protokolli jaoks. nii et mul on tõesti väga palju muresid, mis seonduvad selle äh, protokolliga ja et äh, Philip Morris International on sellesse kaasatud Äh, kuid siin on juttu sellest äh, jälgimis- ja seiresüsteemist, siis tegelikult äh, tubakatootjad võitlevad sellele vastu, nii et me tegelikult ei tea, kuidas see süsteem toimima peaks, me teame aga, et tubakatööstus tahab seda kontrollida ja hallata. ja tubakatootjad tahaksid, et nad oleksid võrdsed valitsuste ja tubakatoodete mm, piiramisele suunatud organisatsioonidega, aga aga väga paljud äh, organisatsioonid on väljendanud muret äh, tubakatootjate rolli, suure rolli pärast, äh, nii et mind huvitaks ka väga, mida arvavad teised ja äkki saaks Olav meile veel täiendavat teavet edastada selle kohta, et mm, kuhu uurimine praegu jõudnud on, millised on tulemused, millised on äh, argumendid tubakatootjate vastu ja kas oleks võimalik kinnitada seda, et kas äh, komisjon kuulab meie arvamusi, kas komisjon kuulab ombudsmani arvamust äh, või on see lihtsalt äh, peadirektoraadi mm, ülesanne tagada see, et äh, tõesti tervishoiupoliitika on meie kätes, et äh, et kas ollakse ühel meelel selles osas, et Euroopa Liit peaks protokolli ratifitseerima, et ma tahaks teilt mõlemalt kuulda, et mida teie arvate tubaka tootjate leppest Euroopa Liiduga, eh, mis peaks toimuma juulis eh, ja Strasbourgis me hääletasime eh, seda resolutsiooni, kus kutsuti üles seda lepingut mitte pikendama. Uh, annaks nüüd sõna Rahvapartei variraportöörile härra Šogorile aitäh ähm, see ei tähenda mitte ainult seda, et riik, liikmesriikide eelarvetest jääb palju raha puudu, vaid äh, inimeste tervis äh, kannastab väga palju, kui äh, illegaalseid tubakatooteid ähm, levitatakse äh,. tubakatoodete vast-, mugeldamine on võimalik, äh, kuna hiilitakse kõrvale äh, direktiivist äh, ja eesmärkidest noorte tubakatootmist vähendada. seetõttu on väga oluline mitte ainult illegaalse kauba, kauplemise vastu võidel, võitlemine, vaid üldiselt tubaka tarbimise vähendamine. Mm, on olemas nii Äh, ebaseaduslikult toodetud kui äh, võltsitud sigaretid äh, või muud tooted ning kuna ebaseaduslike tubakatoodetega on võimalik väga palju raha teenida, siis kui üks veoauto täis selliseid sigarette maha müüakse, siis kasum on umbes sada sada miljonit eurot, nii et äh, kaheksa äh, kui kunagi võeti kinni, äh, peeti kinni Andrew Reynolds kaheksakümne tuhande võltsitud sigaretiga, siis oli ta võimeline küll kõike muud tõendama, aga mitte seda, kellele need kuulusid ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võttis komisjon vastu ka uue julgeolekuagenda ning kuna tegemist on musta turuga, siis paljud hinnangud, paljud äh, arvud on lihtsalt hinnangulised ja parimal juhul peetakse kinni ainult kümme protsenti ebaseaduslikest tubakatoodetest. üldiselt äh, on väga raske võidelda illegaalse tubakakaubanduse vastu, seetõttu on vaja koordineeritud üleilmset lähenemist. heaks uudiseks on see, et äh, et tundub, et äh, illegaalse kaubanduse osakaal ei ole otseselt seotud äh, maksulaekumistega ja kulude tulude analüüs, mis eelmise aasta mais avaldati komisjoni poolt, sealt tuli välja ka see, et tubakatoodete täielik jälgitavus, et seda on võimalik saavutada ja et sellest tulenevad kulud on suuremad kui sellega kaasnevad kulud. seetõttu oleks vaja äh, tõhusat äh, Äh, jälgimissüsteemi. tubakatoodete direktiivi artiklis viisteist on juba ette nähtud, et äh, kõik tubakatooted, mis äh, tuuakse Euroopa Liitu, peaksid olema märgistatud nii, et oleks võimalik jälgida nende liikumist ning see on öeldud ka, seda on öeldud ka protokolli artiklis kaheksa väga suur osa illegaalsetest tubakatoodetest on pärit äh, riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed ja seetõttu on vaja äh, korralikku raamistikku ja koostööd äh, selleks, et selle probleemi vastu või-, võidelda. protokoll on heaks lahenduseks, kuna see näeb ette tõhusa üleilmse režiimi selleks, et võidelda illegaalsete tubakatoodetega, muuhulgas on seal ette nähtud sätted seireks, äh, jälgitavuse tagamiseks, äh, rahapesuvastaseks võitluseks ja muude kaasnevate nähtustega võitlemiseks. tõhus süsteem võib aidata ta tagada äh, tarneahela ähm, läbipaistvust, aga vaja on ka äh, sanktsioone, karistusi, rahvusvahelist koostööd, vastastikust abi. protokolli kiire ratifitseerimine Euroopa Liidu poolt on seetõttu väga oluline, mitte ainult sellepärast, et see tagaks selle, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja teised äh, riigid, kes saaksid innustust, vaid et see, sellega see protokoll tõesti muutuks siduvaks ja ka teised peaksid selle ratifitseerima. Äh, proua Komes, ma tahaks lisada, et äh, on veel üks väga murettekitav element, mida ei ole vist piisavalt arvesse võetud, kuna on vaja kiiresti tegutseda. selleks on need sidemed, mis on organiseeritud kuritegevuse võrgustikel, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ähm, ka meie naaberriikides, eelkõige Põhja-Aafrikas, mis, mis neil on äh, tubakatoodete smugeldajatega ja teiste toodete smugeldajatega. ja väga olulised on ka nende võrgustike sidemed terroristidega. see on asi, mida ei tohi enam tähelepanuta jätta, see on, seetõttu on kiire tegutsemine veelgi olulisem ja ma tahaks küsida, et kui kaugele on jõudnud koordineerimine eh, Home peadirektoraadiga ja Euroopa terrorismivastase võitluse koordinaatoriga, et kas äh, on tagatud ka nende kaasamine? et äh, tõesti liigutaks äh, nende sammude tegemise poole, mida on vaja teha selleks, et lõpetada ebaseaduslike toodete smugeldamine ja tubakatööstus mängib tõesti selle juures väga suurt rolli, nagu raportöör ütleb. aitäh ja nüüd saab sõna proua Vikström. aitäh, ja ka mina tahaks meie raportööri tunnustada. see on tõesti midagi, millega oleks vaja olnud tegeleda juba väga pikka aega tagasi. meil Euroopas on ju näiteid selle kohta, kus kõrged esindajad on pidanud tagasi astuma, kuna nende vastu on esitatud võib-olla illegaalseid süüdistusi. me ei tea täpselt, aga me teame, et et äh, iga päev kaubeldakse illegaalselt kogu Euroopas äh, tubakatoodetega ja seetõttu tuleks see protokoll nii kiiresti kui võimalik äh, täielikku läbipaistvust tagades ratifitseerida ja meie oleme täiesti selle poolt. tahaks öelda ka seda, et tegelikult tubakatööstus ise kannab vastutust selle eest, et võetaks äh, kohaseid meetmeid selleks, et tõesti võidelda äh, tubakatoodetega illegaalse kauplemise vastu, nii et kõik protokolli osalised peaksid sellega tegelema läbipaistvalt äh, ja tihendatud koostöö tegema koos, tubakatootjatega ja kui tegemist on toodete tuvastamise ja jälgitavuse tagamisega, siis me peame ähm, väga hoolega jälgima, et mis toimub. no rohkem mul tegelikult öelda ei olegi, ma sooviksin veel kord tänada raportööri suurepärase töö eest ja lootkem, et meil Euroopas õnnestub siis välja astuda selle eest, et me kõik ühiselt kaitseme seda seisukohta. aitäh, proua Vikström ja annan nüüd tagasi sõna härra Rööblingile Olafi esindajale. aitäh, proua juhataja ja alguseks vabandage, et ma äh, kordan seda, mida ma ütlesin, raportöör ei olnud äh, juures, kui me alustasime ja palun vabandust, et ma kommenteerisin tema raportit äh, tema äraolekul ja seetõttu kordaks esimest lauset, mida ma ütlesin, tahan teid tunnustada selle kiire ja väga hea töö eest, mida te tegite ja tõesti mm, toetame seda ja mis puudutab erinevaid küsimusi, ma tahaksin mainida, et äh, need küsimused, mis puudutavad jälgitavust, äh, need, neid ja mida puuduta, mis puudutavad tubakadirektiivi, nendele vast-, saab paremini vastata minu kolleeg TG Healthist, sest need puudutavad tõesti otseselt äh, tubaka mm, toodete direktiivi, et äkki te annaksite talle pärast mind sõna, et ta saaks vastata. Mm, mul on väga hea meel näha, et siin on väga laiapõhjaline konsensus selles osas, et äh, väga, et tegemist on väga olulise nähtusega äh, ja et teiseks me peame selle vastu võitlema ja et see, et äh, see protokoll on ülemaailmsel tasandil parim võimalus seda teha ja ma tõesti arvan, et selle probleemi jaoks on vaja üleilmset lahendust ja see protokoll on parim lahendus, mis meil praegu on ja meil peaks olema hea meel, et äh, ÜRO on olnud äh, juhtiv äh, selle et Euroopa Liit on olnud juhtiv selle protokolli väljatöötamisel ja me peaksime praegu sellega edasi liikuma. paljud eelkõnelejad viitasid sellele, et Euroopa Liidu illegaalne tubakaturg on olnud väga muutuv nähtus ja ma olen sellega väga nõus kahe aasta taguses äh, strateegiadokumendis, millest ma enne rääkisin, tõi komisjon välja, et illegaalne tubakatoodete turg praegu on väga erinev sellest, mis see oli kümme-viisteist aastat tagasi. vanasti domineerisid turul äh, võlts äh, tooted, võltsitud tooted, aga see enam nii ei ole, et kui me vaatame seda, mida liikmesriigid on teada andnud võitluses tubakatoodet, illegaalsete tubakatoodetega on äh, see, et äh, enamus konfiskeeritud võltssigarettidest ei ole enam äh, tuntud brändide võltstooted. eelmisel äh, aastal siis ähm, äh, tuldi välja ka andmetega, et kui paljusid äh, Äh, sigarette kinni peeti, äh, kuussada miljonit oli neid, umbes pooled neist olid need äh, uued ähm, odavad mittemargitooted nii et me oleme väga nõus sellega, et vaja on intensiivistada to-, võitlust nende mittemargitoodete, odavate mittemargitoodete vastu ja me oleme ka äh, mõelnud selle, kuidas kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta dokumenti paremini ellu rakendada ja selles dokumendis äh, pööratakse väga palju äh, tähelepanu just nimelt nendele odavatele mittemargitoodetele Euroopa turul, illegaalsete tubakatoodete turul üks parlamendisaadikutest juhtis tähelepanu, eh, millised on eh, illegaalsete tubakatoodete levitajate sidemed eh, väljaspool Euroopa Liitu organiseeritud kuritegevuse rühmitustega ja tõesti, me peame tihedat koostööd tegema äh, sellealases võitluses Europoli, Frontexi ja teiste osapooltega ja loomulikult liikmesriikidega teeme tihedat koostööd. mis puudutab Phyllis, Philip Morrist, siis te võib-olla teate, et kahekümne neljandal veebruaril tuli komisjon välja tehnilise hindamisdokumendiga, mida on vaja mida ka parlamendiga arutati ning me teame, et märtsis parlament võttis vastu resolutsiooni, me jälgime seda väga suure tähelepanuga, komisjon mõtleb nüüd, kuidas edasi liikuda äh, selles küsimuses. ja mis puudutab artiklit viis koma, viis punkt kolm, siis mm, me, komisjon kindlasti äh, kuulab, mida on öelda ombudsmanil ja rohkem mul selle kohta praegu öelda ei ole. aitäh äh, vastuste eest, härra Rööbling ja nüüd saab sõna härra Burkovski mis puudutab nüüd äh, rakendamistegevust äh, seire jälgitavuse alal, saan öelda, et äh, töö toimub, ma ei saa kommenteerida, kuidas see tulevikus täpselt toimima hakkab, aga ma saan täna öelda, et me teeme oma tööd lähtuvalt sellest, et me eeldame, et protokoll ratifitseeritakse, jõustub, et see süsteem, mida me arendame, et see on kooskõlas protokolliga. siin mainiti juba artiklit kaheksa kaks, kaheksa lõik kaksteist, et need, kes ei ole nõu-, teadlikud kõigist äh, protokolli sätetest, siis äh, artiklis kaheksa lõikes kaks on äh, nõutud, et süsteem peaks olema osapoolte kontrolli all, meie süsteemi, süsteem oleks Euroopa Liidu kontrolli all ja artikli kaheksa lõige kak-, lõikes kaksteist pannakse osapooltele kohustus äh, et äh, neid äh, kohustusi, mis tulenevad sellest protokollist, ei tohi edasi delegeerida tubakatootjatele. see tähendab seda, et meie kontaktid äh, tubakatootjatega selles osas, mis puudutavad jälgimissüsteemi ja jälgitavuse tagamissüsteemi, et on piiratud miinimumini ja et et äh, artiklite rakendamisel tehakse tubakatootjatega koostööd äh, nii vähe kui võimalik. me teame ju, et äh, mingi teave ju ikkagi pakile trükitakse, seda mingi kolmas osapool teha ei saa, nii et mingi koostöö on vajalik, aga meie süsteem on sõltumatu ja täielikult Euroopa Liidu ametivõimude kontrolli all, et me ei jäta seda tubakatootjate kontrolli alla you. Mrs Anderson. suur, suur tänu, proua Anderson, aga lühidalt palun. Äh, tervitan äh, kõiki kommentaare, eriti äh, Heldi peadirektoraadi viimast, direktorite esindaja viimast kommentaari hindan. sain teie jutust aru, et Philip Morris Internationaliga kokkulepet ei saa pikendada just seetõttu, et äh, tuvastuse jälgimissüsteem peaks äh, vastama protokolli nõuetele. me oleme seda ka selgelt väljendanud, artiklis kaheksa protokollis on kirjas, et äh, ebaseadusliku kaubanduse vastu võitlemine vastavalt artiklitele ähm, peab üles seadma tuvastamise jälgimissüsteemi ja see osapool peab vastutama selle tegevuse eest oma territooriumil, seega ei saa selle süsteemi eest vastutada tubakatööstus. varem on see just nii olnud ja just see on põhjustanud väga suurt muret meil. seega hindan ma kõrgelt just neid kommentaare, mis seda probleemi puudutasid. Olevi esindaja toetab konventsiooni ratifitseerimist, seda oli ka rõõm kuulda. kahtlemata tuleb see ratifi-, ratifitseerida ja ka võimalikult kiiresti. toetanud on seda kõik erinevad fraktsioonid ja seega on meil väga hea mandaat selle teemaga edasi minna ja püüda võimalikult kiiresti konventsioon ka ratifitseerida. tänan teid kõiki äh, kommentaaride eest, eriti variraportööri ja loodan, et saame jätkata ilma edasiste viivitusteta, suur tänu! tänan, proua Anderson, muudatusettepanekute eesmärk on kahekümne neljas mai ja vastavalt üheksakümne, reeglile üheksakümmend üheksa punkt üks on muudatusettepanekud vastuvõetavad ainult siis, kui need on raportöörile vastuvõetavad. Ähm, kahekümne neljas mai, nagu öeldud, on äh, tähtaeg. suur tänu ka härra Röblingule ja härra Bukovskile. suur tänu proua Andersonile, jätkame järgmise päevakorrapunktiga. meiega on täna sisejulgeoleku alase operatiivkoostöö alase, alalise komitee COSI esimees. tere tulemast teile siia meie kohtu, koosolekule. nagu teate, see alaline komitee COSI loodi vastavalt äh, alusleppe artiklile seitsekümmend kolm selleks, et äh, tugevdada liikmesriikide vahel operatiivkoostööd ja edendada Äh, riiklike pädevate asutuste koostööd. leian, et see on väga oluline ja praegu on hea aeg kuulata, mida on öelda selle komitee esimehel. nüüd äh, paluksingi teil rääkida meile, millised on teie tegevused ja edasised plaanid, palun, härra Iisermann. suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad suur tänu, et olete kutsunud mind enda ette kõnelema sellest, millega COSI parasjagu tegeleb, sisejulgeoleku alane operatiiv, sisejulgeoleku alase operatiivkoostöö alaline komitee ja äh, mul on väga hea meel teile sellest täna rääkida äh, hiljaaegu on teieni jõudnud ka raport äh, KOS-i tegevusest, see katab perioodi kahekümne tuhande neljateistkümnenda aasta juulist kuni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembrini. enne aga, kui selle juurde liigun, sooviksin selgitada üht-teist äh, teile selle kohta, millised on meie komitee töömeetodid. Need on välja töötatud selleks, et äh, edendada pikaaegset metodoloog-, metodoloogilist lähenemist äh, koostöö parandamiseks ja seda just organiseeritud kuritegevuse vastu võitmiseks. see on äh, Euroopa Liidu poliitikatsükkel ja see koosneb neljast etapist. esimene etapp on Euroopa Liidu SOCTA äh, ehk siis raske organiseeritud kuritegevuse põhjustatud ohtude hinnang. Äh, selles analüüsitakse olemasolevaid äh, ja tulevasi ohte ja soovi, tehakse soovitusi, mis puudutavad koostööd äh, raskete ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks. teiseks, mitmeaastased strateegilised tegevuskavad ehk MASP, need on välja töötanud COSI, liikmesriigid, erinevad ametid, näiteks Europol, Frontex ning on ka iga teema kohta üks tegevuskava. mitmeaastane tegevuskava äh, lepitakse kokku nõukogus. operatsioonilised tegevuskavad kehtestatakse igaks aastaks iga prioriteetse teemavaldkonna kohta, need koostatakse liikmesriikides, mis operatsiooni tegevuskavas osalevad ning kus siis lepitakse nendes kokku Euroopa äh, valdkondadeülene platvorm kriminaalsete ohtude mõjude osas, see organis-, seda korraldatakse Europolis ja seda koordineeritakse erinevate äh, operatiivtegevuskavadega. selle jaoks on olemas platvorm, kus jälgib erinevate tegevuskavade ja tegevuste tulemusi. neljas etapp on hindamine, mis äh, nagu raportis mainitud, teostatakse aastal kaks tuhat kuusteist, selle korraldab komisjon koos liikmesriikidega. sellest saame aimu, mida järgmiseks poliitikatsükliks peaksime kõrva taha kirjutama. lisaks sellele raportile, mis oleme teile saatnud, tahan teile rääkida, nagu teie komi-, komisjon on soovinud, nendest teemadest, mida Hollandi eesistumise ajal on arutatud Hollandi äh, justiitsminister äh, on neid prioriteetsena tõstatanud eesistumise alguses. operatiivkoostöö tugevdamine Euroopa Liidus on muidugi COSI äh, menetluste keskses, kahekümne teise märtsi kohutavad sündmused Brüsselis on taas rõhutanud seda, kui tähtis on edendada koostööd julgeoleku suurendamisel ja parandada teabevahetust. meie nende rünnakute eesmärk oli meie põhiväärtused ja need on toonud kaasa palju äh, kannatanuid nii eelmine aasta kui tänavu. operatiivkoostööl tuleb leida tasakaal selle vahel, et oleks tagatud põhiõigused ja õigusriigi põhimõtted ühelt poolt, näiteks ka privaatsus, ja teiseks äh, julgeoleku tagamine ja terroristide, teadaolevate terroristide karistamine mis puudutab liikmesriikide vahelist teabevahetust, siis see on absoluutne prioriteet Hollandi eesistumise ajal ja seda juba algusest peale. me peame liikuma teabevahetuse vajaduspõhisele arendamisele ja oleme seda ka teinud, oleme võtnud ambitsioonika ülesande koostada tegevuskava, see koosneb lühiajaliste, keskpikkade ja pikk, pikkade, pikkadest tegevustest, mis puudutavad rännet, julge-, õiguskaitset ja julgeolekut. nõukogus äh, praegu räägitakse veel läbi selle tegevuskava äh, peenkohti, aga mul on hea meel üheksandal ja kümnendal juunil seda tegevuskava tutvustada justiits- ja siseasjade nõukogus. samuti on komisjon soovinud äh, paremat äh, infosüsteemi, piiriinfosüsteemi kuuendal aprillil seda tutvustati. nagu raportist saate lugeda, on tehtud edusamme ka terrorismivastases võitluses. kosi menetlusi on Euroopas toimunud terrorismi, terroristide rünnakud äh, nii Pariisis kui Brüsselis tugevasti mõjutanud kor-, korraldatud on kaks erakorralist COSI koosolekut selleks, et äh, valmistada ette terrorismivastase võitluse meetmeid. Need kahekümne kaheksandal ja kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal jaanuaril Siseasjade ja Julgeolekunõukogus äh, ka arutlusel olid. nüüd keskendub COSI nende meetmete rakendamisele äh, sise- ja justiitsministrite ühisdeklaratsioonis seda ka rõhutati ning äh, Libe esinaine ka seal osales. oluline on välja saata sõnum, et me tegeleme mitte ainult lähi, lähinädalatel, vaid ka lähikuudel ja lähiaastatel selle probleemiga koos ja me ühendame oma jõud, et see lahe, probleem lahendada tuleb välja töötada uus Euroopa Liidu julgeolekustrateegia aastateks kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kakskümmend, et me suudaksime paremini tulevastele sündmustele reageerida. Hollandi eesistumise ajal on äh, selle tööga edasi mindud ja keskendutakse, keskendutakse rakendamise probleemidele ja küsimustele. järgmisel justiits- ja siseasjade nõukogus äh, esitleme me äh, sisejulgeolekustrateegia edusammude raportit räägin nüüd äh, mõnest algatusest selles kontekstis, eriti mis puudutab kuritegevuse vastast võitlust, kus Hollandi eesistumine on keskendunud organ-, operatiivkoostöö tugevdamisele. vastavalt äh, uuele sisejulgeoleku strateegiale tuleb ähm, võidelda igasuguse inimkaubanduse vastu täie, täie jõuga. Hollandi eesistumise ajal oleme me keskendunud inimkaubandusele tööturu vaatepunktist. inimkaubandus puudutab mitmeid meie ühiskonna valdkondi, kuid piiratud on see, kui palju nendest kaubitsejatest jõuab kohtusse. kohtupraktikat vaadates äh, on näha, et raske on selliseid kuritegesid, kuritegesid tõendada ja osalisi tuvastada. Hollandi eesistumise ajal on seega loodud algatus mult-, multidistsiplinaarse koostöö tarbeks inimkaubanduse vastu võitlemisel, selleks et kasutada ära võimalikult palju erinevaid, erinevat, erinevaid teadmisi ja oskusi samuti oleme keskendunud äh, koostööle inimkaubanduse vastases võitlemises, kus siis on seda arutatud ja juuni justiits- ja siseasjade nõukogus räägitakse ka selle vastuvõtmisest. mis puudutab küberkuritegevust, siis oleme rääkinud äh, Euroopa Liidu ühisest äh, pädevusest küberruumis. selle üle on peetud rahvusvahelist debatti juba pikka aega ja julgustame seda debatti jätkama, kuna tegemist on olulise teemaga. tuleb kasutada mitmeid Euroopa Liidu üleseid äh, vahendeid selleks, et töötada välja äh, uusi instrumente. olulised dokumendid ja järeldused äh, Luksemburgi eesistumise ajaks on olnud heaks aluseks, milles Hollandi eesistumise ajal on olnud võimalik edasi liikuda selle teemaga narkoosis oleme arutanud äh, operatiivtegevuskava ka küberkuritegevuse vallas, et võidelda organiseeritud kuritegevusega. COSI tegeleb praegu kolmekümne soovituse koostamisega, need puudutavad liikmesriike, komisjoni, Europoli, Cepolit, äh, vahetama oma parimaid tavasid, koolitama inimesi selleks, et elektrooniliste tõenditega paremini toime tulla. samuti oleme algatanud äh, finantsalase juurdluse arutelu, see on väga hea vahend selleks, et organiseeritud kuritegevuse vast-, vastu võita. peame jagama ekspertiisi selleks, et neid instrumente kasutataks rohkem Euroopa Liidu äh, poliitikatsüklis äh, organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks, selleks, et seal seda tõhusamalt teha. nõukogu järeldustes on äh, ka äh, vastav, vastav järeldus ja see on, loodetavasti see võetakse vastu juunikuisel koosolekul. mis puudutab haldusalaseid küsimusi, on tõstatatud ka küsimus mootorrattajõukude ka seoses on toodud välja, et nendega tuleks tegeleda lisaks kriminaalõigustikule äh, valdkondade üleses äh, lähenemises ja seda on, see on toodud Euroopa tasandile. on vaja tagada koostöö erinevate liikmesriikide politsei vahel selleks, et probleeme paremini lahendada ja selleks, et teave hald-, ka haldusküsimuste lahendamiseks paremini liiguks mis puudutab Euroopa Liidu tasandit, tegeletakse selle probleemiga kõigest eh, hetkel Euroopa Liidu tasandil operatiivkoost-, kohtumistel. kuid selleks, et see, selle probleemiga paremini tegeleda, tuleb suurendada koostööd igas valdkonnas. COSI on otsustanud, et uues poliitikatsüklis keskendutakse ka halduslikule küljele rohkem. oleme rääkinud ka nõukogu järeldustest, mis puudutab haldusküsimusi ja oleme jõudnud järeldusi, et äh, seaduslikke vahendeid kasutatakse ära ebaseaduslikul eesmärgil selleks, et takistada Euroopa-ülest koostööd, äh, haldusalast koostööd nõukogu järeldusi arutleti koosis ja need on ka juunikuises justiits- ja siseasjade eh, nõukogu päevakorras. Eh, loodan, et andsin teile ülevaate sellest, millega koosi praegu tegeleb ja suur tänu, et te mind siia kõnelema kutsusite, aitäh! suur tänu teile, härra Iisarman, selle teabe eest, mille te meile eh, andsite, proua Anna Koomas, palun suur tänu, suur tänu selle aruande eest. ma tean, kui oluline on KOS-i jaoks see, et teabevahendust parendataks. seda just eriti terrorismivastases võitluses, nagu te ka teie välja tõite. kuid minu küsimus on järgmine. mil määral tagate teie selle, et meie liikmesriigid selleks, et vajalikku teavet paremini vahetada, võimaldavad inimestel oma õiguskaitseasutustes või luureasutustes koguda sellist teavet. selleks on tarvis keeleoskajaid inimesi, näiteks mis puudutab värbamist või terrorist, terrorismivastases võitluses või organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses oleksid ka eksperdid kaasad, kaasata on vaja ka kübereksperte, kes saaksid aidata jõuda sellise teabeni, mis ei ole koheselt saadaval. ja muidugi eh, see seos rahastamisega, rääkisite rahastamisküsimuste uurimisest, kuid äh, ma olen näinud, kuidas meie pangasüsteem töötab, ma tean, kuidas see töötab. ja seetõttu on äh, mul suur mure, sest mulle tundub, et me oleme väga kaugel sellest, et me jõuame mingisuguste toimivate standarditeni. vähemalt selles osas, mis puudutab rahapesuvastaste õigusaktide rakendamist. ja veel küsimus, mil määral nende küsimustega tõsiselt koosis tegeletakse? lisaks rääkisite te veel terrorismivastase võitlusega seotud õigusaktide rakendamisest ja nagu me ka parlamendis oleme näinud, on selleks vaja konkreetseid programme, selleks, et terrorismi ennetada, radikaliseerumist ennetada, inimesi deradikaliseerida pärast seda, kui nad on juba radikaliseeritud. milliseid äh, investeeringuid on meie liikmesriigid, riigid selle nimel teinud, koos koosiga tundub, et suureneb just radikaliseerimine, mitte rehabilitatsioon. ja milliseid soovitusi on tehtud seoses terrorismivastase võitlusega, need on kõik seotud suurte investeeringutega on tarvis strateegiaid, eriti just kohalikul tasandil, kogukonna tasandil, aga me ei näe, et neid kuskilt tuleks. ning lõpetuseks te mainisite, et äh, teile on prioriteetseks äh, valdkonnaks ähm, inimkaubandus, eriti just selle seos tööturuga, mida on KOS-i teinud selle pro-, nende probleemide lahendamiseks, mis on Europoli poolt tõstatatud, eriti näiteks see, et kümme tuhat last Ähm, põgenike pagulaste keskustest, kes on jõudnud Euroopasse, et kümme tuhat last on kadunud. kuidas me püüame tagada seda, et neid lapsi ei kasutata ei äh, töö, lapstöötajatena, seksturul, organidoonoritena, kuidas, kuidas tahes, kas selle küsimustega koosis üldse tegeletakse? aitäh! suur tänu, proua Koosihärra Tiias! suur tänu, proua, härra juhataja, härra esimees, suur tänu, et äh, rääkisite meile sellest väga olulisest tööst. sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alaline komitee on väga oluline ja nende töö on väga tähtis, seda just seetõttu, et äh, sellist tegevust näeme üha enam komiteed, äh, komitee ei ole ise aga väga tuntud ja tea-, ja seda olukorda tuleks muuta. Te esitlesite meile raportit kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juulist kuni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembrini ning tutvustasite meile oma ka töömetoodikat. enne kui saan teha edasisi märkusi, tahan öelda, et austan väga teie tööd ja soovin teid tänada selle eest, et te tulite libekomisjoni täna oma tööst rääkima. meil oli vaja, et teie tuleksite meile sellest rääkima aga oma äh, töömeetodite tutvustuses rääkisite komisjoni hinna, hindamisest, mis teha, viiakse ellu aastal kaks tuhat kuusteist. just see on oluline, et me näeksime, kas koosi on tõesti tarvilik või see on lihtsalt äh, järjekordne ähm, haldusüksus, mille, mille taolisi on juba niigi kuusteist. Äh, mul on üks hirm nimelt mitmete komi-, komi-, komiteede töö on äh, kattuv, nad seg-, segavad tegelikult üksteise tööd, eriti mis puudutab äh, organiseeritud kuritegevusest põhjustatud äh, ohte Euroopas ja nende hindamist, siis on väga oluline, et välja töötataks mitmeaastase, mitmeaastased strateegilised tegevuskavad, et erinevad ametid teeksid koostööd see on väga hea, ka operatiivkoostöö kavandamine on väga hea, aga kas teised äh, ametid ja agentuurid tegel-, tegelevad millegi sarnasega? me teame, mida Europol teeb. Europol käib meie ees oma tööst kõnelemas sageli. samuti rääkisite meile äh, mõnest keerukamast probleemist Äh, eriti eurooplaste endi, mis on seotud eriti eurooplaste endi kartustega. rääkisite, et Hollandi eesistuja tunneb muret selle üle, et ku-, küberkuritegevus äh, kinnitab üha enam kanda. Äh, Euroopas ja Europolis on üksused, kes just selle küsimusega tegelevadki mu kommentaar on nüüd üsna pikaks veninud, aga mõte on järgmine. kas kosi on tõhus või mitte? minule näiteks on jäänud mulje, et, et kosi on ähm, justkui hin-, hindamisega tegelev üksus, mis ei ole samal tasemel teiste julgeolekuüksustega ja agentuuridega. kui te soovite, et see komitee, teie komitee oleks tõsiseltvõetav, siis te peaksite meie ees kõnelemas käima sagedamini, rääkima, millegagi tegelete, sest kui te räägite raportist, mis puudutab aastaid, äh, aasta kaks tuhat neliteist teist poolt ja kaks tuhat viisteist esimest poolt ja räägite, et aastal kaks tuhat kuusteist viiakse läbi hindamine, siis mis puudutab artiklit seitsekümmend üks, narkoosi saab tegevusi koordineerida ja teha koostööd organis-, organiseeritud kuritegevuse vastases võitlusega. meie soovime teada, mida te tegelikult olete ära teinud. kuna keegi teine sõna ei soovi, siis annan sõna teile tagasi, härra Isermann. Thank you very much and also thank you for the questions asked suur tänu, tänan küsimuse, küsimuste eest, mille mulle esitasite mis puudutab proua Koomesi küsimat, äh, küsimust teabevahetuse kohta, mulle on jäänud mulje, et tegemist on väga olulise teemaga ja väga olulise osaga kuritegevuse vastases võitluses ja teie küsimus oli see, kas inimesed suudavad seda teavet äh, toota, mida vahet, vahetada saaks. võin teile kinnitada, et äh, koostöökogusi erinevate tööperioodide ajal ja ka enne seda on välja tulnud, et äh, peamine probleem on olnud, äh, peamine probleem teabevahetusega on olnud just see, kuidas reageeritakse erinevatele sündmustele, näiteks terrorism, terrorismiaktidele või kui teatakse, et kuskil toimub midagi kriminaalset teises liikmesriigis ja miks liikmesriigid üksteist ei teavita sellest, see just see on põhiprobleem, millega COSIP peaks tegelema, kui me räägime ju nüüd ka COSI tõhususest ja sellega tuleb tegeleda võimalikult kiiresti. kordan seda, mida olen juba öelnud, meil on antud äh, võimalus koostada tegevuskava ja see tegevuskava äh, võimaldaks liikmesriikidel, kohustaks liikmesriik, riike ja nende vastavaid ameteid andma endast parima selleks, et teabevahetus oleks tagatud. seega ma näen, et liikmesriigid soovivad parandada teabevahetust, erinevad ametid samuti, kuid praktiliselt on äh, see kahjuks keeruline. nüüd küsimus, mil määral COSI äh, selle probleemiga tõsiselt äh, tegeleb, taaskordan ennast, me võtame seda küsimust väga tõsiselt ja just seetõttu selle tegevuskava väljatöötamisega tegeleme, tegelemegi. nii parlamendis kui nõukogu ees äh, on küsitud, et jah, te tegelete sellega, aga miks seda ei ole siiamaani tehtud ka Euroopa terrorismivastase võitluse koordinaator on seda öelnud ja ma näen, et tegelikult liikmesriigid ei ole teinud seda, milles on kokku lepitud ja selles ongi probleem. kuid samm-sammult äh, saame me ka seda parandada ja aidata kaasa teabevahetuse edendamisele. Äh, siis teil oli konkreetne küsimus inimkaubanduse ja laste osas seda mainis ka Europol, just seda kümne tuhande lapse probleemi, kes võib-olla on langenud inimkaubanduse ohvriks ja kurjategijate ohvriks leiame, et piiriülene kadunud isikute leidmiseks tehtav koostöö, seda saaks parandada selleks, et kad-, kaduma läinud isikuid paremini leida seda nii täiskasvanute kui laste kohal, selleks et ennetada traagilisi tagajärgi. eesistumise ajal me püüamegi teabevahetust selles vallas parandada, ka parandada liikmesriikide kogemuste vahetamist ja äh, kasutame võimalikult palju ära olemasolevaid vahe, olemasolemaid, olemasolevaid vahendeid inimkaubanduse tõkestamiseks. keskendume just äh, olemasolevate meetmete ja vahendite rakendamisele soovime luua üle-euroopalise platvormi politsei kontaktpunktide tarbeks, näiteks Europoli plat-, ekspertide platvormi vaheline koostöö. ka Schengeni infosüsteemi saab siinkohal väga tõhusalt ära kasutada. samuti uurime me neid küsimusi ja uurime koos Europoliga võimalusi, kuidas aidanud, aidata piiriüleselt inimeste piiri, kuidas aidata parandada piiriüle, piiriüleste inimeste leidmist. samuti püüame leida partnereid inimeste leidmiseks, näiteks meediat, sotsiaalmeediat, töötame Amber Alert süsteemi kallal, hoiatussüsteemide kallal, samas ta soovime austada äh, Äh, inimeste põhiõigusi, õigust privaatsusele, sel, aga samas tagada inimese, inimeste julgeoleku ja, ja võtame muidugi arvesse ka erinevate liikmesriikide õigussüsteemiste äh, vahelisi erinevusi. kahekümne viiendal mail oli niinimetatud kaduma läinud äh, lapsepäev ja siis toimub Amsterdamis vastav konverents ja loodame seal teha selles vallas suuri edusamme samuti küsiti, kas COSI on äh, tõhus või mitte või on see kõigest äh, halduslik üksus. ma arvan, et kui te vaatate lähemalt COSI ajalugu, siis see loodi, toodi sisse Lissaboni leppesse just sellepärast, et äh, edendada nõukogu prioriteetide elluviimist ja suurendada koostööd. muidugi see ei tähenda, et COSI ise tegeleks operatiivtegevusega. ometi olen ma veendunud äh, oma paarikuise juhataja toolil istumise järel, et COSI toetab Europoli ja teisi ameteid, Frontexit äh, koostöö tegemisel ja oma poliitikatsükli läbi. muidugi kaasneb sellega ka teatav bürokraatia, kuid äh, lõpuks, kui on tarvis teha koostööd kahekümne kaheksa liikmesriigi erinevate ametite vahel, siis peaks olema ka üksus, mis seda koostööd koordineerib. ja minule on jäänud mulje, et me tõesti tõhusalt äh, teostame seda ja muidugi ma olen nõus, Kosi peaks parlamendis sagedamini kõnelemas käima. Äh, ning järgmise eesistumise ajal selle soovitusega teen aga see oli väga hea võimalus näidata teile, millega KOS-i tegeleb ja mis on probleemid, millega me peame tulevikus tegelema. samuti mainisite küberkuritegevust. jah, küberkuritegevusega võitlev üksus on Europolis olemas ja muidugi on mõnes liikmesriigis sellised üksused olemas. Hollandi eesistumise ajal oleme püüdnud äh, minna edasi selle aruteluga ja tegeleda sellega, et lahendada neid probleeme, millega õigus, korrakaitseametid silmitsi seisavad, kui nad peavad koostööd tegema. me oleme mitmeid algatusi teinud selles valdkonnas, soovitusi, mida tuleks vältida ning äh, muidugi areneb ka uus ähm, küberkuritegevuse väli, mis vajab äh, eksperte, kes sellega tegelevad, sellega on seotud äh, territoriaalsed küsimused, äh, omandiküsimused, äh, meie uued süsteemid seda piisavalt arvesse ei võta, selleks meil on ühised tegevuse päevad, mis ka selles valdkonnas erinevaid tegevusi läbi viivad ning me näeme, et meil on tarvis praktilisi lahendusi, mis tegeleksid äh, jurisdiktsiooni, kadunud inimeste ja teiste küsimustega ja ma loodan, et saame ka selles, äh, sellest aspektist oma tööd parandada. ja tundub, et ma olengi vastanud kõikidele küsimustele. Like... proua Gomes, jah, tahaksin siiski ikkagi paluda, et äh, kas räägiksite ka rahapesuvastastest tegevustest. kas eh, te teate ka, et liikmesriigid eh, ei suuda eh, korralikult nende tööd teha? ja kui me vaatame tegelikult, mis toimub liikmesriikides, meie pangad toimivad rahapesumasinatena Mm, kui palju on mõjutanud Panama dokumentide leke meie julgeolekut? tegemist ei ole maksupettuse ja mm, maksudest kõrvalehoidmisega, vaid on kurj-, kurjategijate organiseeritud tegevus meie süsteemi vastu. ja siis palun ka vastust küsimusele. kas tegevus selleks, et radikaliseerumis vastu võidelda, on ka COSIL kuidagi päevakorras? palun teile sõna nüüd edasi, härra Isermann ja vabandan, et ma ennetust ei maininud. ennetus tegelikult on meie prioriteetide nimekirjas. nimelt äh, terrorismitegude ennetamine on ka KOV-i programmis olemas. ja te küsisite ka, et millised on liikmesriikide investeeringud selles vallas. no ma arvan, et KOV-i ei ole seda arutanud Äh, tegemist ei ole teemaga, mida me oleme äh, vaadanud, aga ennetamine igatahes on tähtis teema ja nõukogus ka äh, on seda fookusesse võetud rohkem. nii palju ei ole see toonud endaga nüüd kaasa operatiivset tegevust, aga teema on oluline ja terrorismivastase tegevuse koordinaatorid ütlevad ka, et, et peaks mitte ainult tegelema äh, võitlemisega, vaid ennetamisega. nüüd, mis puudutab äh, rahapesu ja terroristide rahastamist, siis äh, teate ilmselt, et tegevuskava on loodud ja komisjon tuleb välja neljanda direktiiviga välja, mis puudutab terrorismi rahastamist ja rahapesu vastast võitlust. ja see on ka samm edasi see on taust siis KOS-i tegevusele eh, lisaks eh, eh, finantsuurimistele, mis on tänapäeval ju ikkagi e-, kõigepealt esimene oluline tegevus ja rahapesu osas muidugi jah, kõigepealt on vaja raha leida, aga ma saan aru, et rahvusriikides on see keeruline teema, aga ootame igal juhul ka teie sisendit. suur tänu teile, härra Iisermann, nende infokildude eest, selgituste eest. ja ma loodan, et koostööd järgime ka tulevikus. ja teie töö tulemus on muidugi meie jaoks ja meie tuleviku jaoks ka väga tähtis. ja edasi, meie päevakorra järgmine punkt on arvamuste vahetus härra Navarretoga, kes on Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse juht, seda Europolis, aga kuna tema sõnavõtt pidi tegelikult algama kuusteist nelikümmend viis, siis on meil nüüd kakskümmend, kakskümmend viis minutit vaja oodata, et teda ära oodata, nii et peatame istungi ja ootame teid siis tagasi kuusteist nelikümmend viis, kui härra Navarrete, kes on äh, Europoli vastava üksuse juht, on meiega valmis rääkima Dear colleague, let's uh, continue our afternoon. head kolleegid, alustame siis meie pärastlõunase osaga uuesti ja päevakorrapunkt, mis nüüd käsitlusele tuleb, nagu enne mainisin, on arvamuste vahetus äh, härra Navaretega, kes on nüüd uue, uuesti rajatud Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse juht Europolis. Äh, ütleme tere tulemast teile, täname, et tulete tulite ja härra Navarrete eh, kannab meile ette Europoli uut terrorismiolukorra eh, ülevaadet kaks tuhat kuusteist ja Islamiriigi terrorirünnakute läbiviimises toimunud muudatused. ja nüüd annangi teile kohe härra Navreto eh, sõna ja pärast seda toimub siis meie liikmetega arutelu ja analüüs. olge lahke. Well, good afternoon, ladies and gentlemen and tere pärastlõunat, daamid ja härrad, aitäh, et andsite mulle sõna, aitäh, et kutsusite mind eh, täna siia libekomisjoni koosolekule. olen täna siin teie ees eh, selleks, et rääkida lühidalt eh, mõningatest Europoli võtmeleidudest terroristide analüüsi puhul ning rääkida ka sellest, kui palju ühist panustamist on uurimisorganitelt vaja selleks, et tõhusalt terrorismiohuga silmitsi seista. nagu teate, siis igal aastal annab Europol tagasivaates analüüsi äh, olukorra kohta terrorismis ja Euroopa äh, terrorismide, äh, terroristide ning terrorismi ohu ja olukorra ülevaade see on ühtne panus Europoli poolt ja liikmesriikide poolt, Euroopa Liidu organite poolt, näiteks eh, Inseni, Euro ja, ja eh, kolmandad riigid, kes ka eh, osalevad meie tegevuses. tegemist on unikaalse sissevaatega sellesse, kuidas terrorismioht on mõjutamas ja mõjutab ka Euroopa Liitu kuigi TSAT kaks tuhat kuusteist analüüs on mõne nädala pärast internetis kättesaadav. tahaksin praegu kasutada võimalust jagada mõningaid järeldusi sellest analüüsist juba teiega. ja tänane ettekanne toob välja siis TESAT uuringu kaks tuhat kuusteist peamised tulemused ja dokumendi, mille me oleme äh, kokku pannud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta novembri Pariisi äh, rünnakute järgselt äh, siis islamiriigi tegevusviiside kohta. ja TSAT-i kaks tuhat kuusteist lisas on see samuti leitav keskendun sealt edasi Euroopa Liidu äh, vastutegevusele terrorismi vallas ning äh, mõningatele algatustele, mida Euroopa äh, Liidu Europol on kasutanud selleks, et infovahetust parendada liikmesriikide vahel. ja nagu te näete siinsamas slaidide peal, siis need on TSA kaks tuhat kuusteist peamised järeldused. kaks tuhat viisteist aastal sada viiskümmend üks inimest tapeti ja üle kolmesaja kuuekümne inimese eh, said kannatada terrorismirünnakutes Euroopa Liidus. kui me võrdleme neid arve kahe tuhande neljateistkümnenda aastaga, siis me näeme, et neli inimest tapeti Euroopa Liidus eelmisel perioodil ja nüüd kaks tuhat viisteist sada viiskümmend üks. lisaks kuuskümmend Euroopa Liidu kodanikku äh, on saanud äh, surma äh, rünnakutes, mis on toimunud väljaspool Euroopa Liitu, näiteks Tuneesias. plaanitud rünnakutest siis kakssada üksteist olid kas nurjunud, paljastatud ja nurjatud või lõpule viidud Euroopa Liidu liikmesriikides. julgeolekujõudude ja politseiorganite vastus Äh, sellele ähm, ohule on olnud väga tugev. Äh, tuhat viiskümmend seitse äh, üksikisikut on arreteeritud seda terrorismiga seotud kuritegudest süüdistatuna. ja kaks tuhat viisteist oli ka aasta, mil mitmed kohtuprotsessid aset leidsid. nimelt viissada kolmteist inimest Äh, süüdistati, äh, said terrorismi süüdistused ning kohtuprotsessid jõudsid ka kaks tuhat viisteist mitmed lõpule. siis äh, vaatame nüüd konkreetseid ohuvaldkondi Euroopa Liidu suunal. sada viiskümmend inimest sai surma džihaadi terrorirünnakute äh, läbi Euroopa Liidus. Need inimesed äh, siis äh, tapeti džihadistlike rühmituste poolt Euroopa Liidus oluliselt on kasvanud ka džihaadirünnakute arv neljast kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kuni seitsmeteistkümneni kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja te näete siis, kui palju inimesi on tapetud ja äh, haavata saanud selle läbi Euroopa Liidu liikmesriigid, kes võtavad osa äh, islamivastase riigikoalitsiooni tegemistest, äh, neid nähakse vägivaldsete džihadistlike rühmituste poolt kui täiesti legitiimsed sihtmärgid. ja minu sissejuhatav märkus oli see, et äh, jõuorganite, politsei ja luurejõudude äh, vastus kogu sellele äh, rünnakute seeriale oli tegelikult väga tugev ja džihaadi terrorismitegudes on arreteeritud kolmsada üheksakümmend viis inimest kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, aga juba kuussada kuuskümmend seitse kahe tuhande viieteistkümnendal Eh, terroristlikud rühmitused on valmis eh, ellu viima eh, terrorirünnakuid Euroopa Liidu pinnal. Need on väga tugevalt Euroopa Liidu sisused, sisesed ja kohaliku asukohaga, aga nad on seotud nõndanimetatud islamiriigiga. peamine murepunkt, millest annavad teada Euroopa Liidu liikmesriigid kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, on jätkuvalt džihaadi terroristid ning nendega tihedalt seotud fenomen, nimelt välisvõitlejad, kes eh, konfliktitsoonidesse kõigepealt sisenevad ja siis sealt tagasi pöörduvad. esimest korda kasutame me džihaadi terrorismi definitsiooni, see on konsolideeritud definitsioon, eh, selle asemel, et räägida siin terroristlikest rünnakutest äh, arreteerimised äh, mis puudutavad džihadismi, terrorismi, on jällegi võrreldes kahe tuhande neljateistkümnendal aastaga, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oluliselt kasvanud ning see tegelikult äh, näitlikustab väga hästi, kuivõrd suuri jõupingutusi on teinud äh, Euroopa äh, sellise terrorismiga võitlemisel meil ei ole mitte ühtegi ühtset profiili selle kohta, milline potentsiaalne terrorist värvatu välja näeb Äh, aga väga paljud värvatud äh, on kas äh, väike kuritegevuse või tõsise kuritegevusega varem silma paistnud ametivõimudele ning teatud riikides on väga suur hulk välisvõitlejaid, kelle puhul on tuvastatud ka vaimseid probleeme. Äh, mõningaid terroriste treenitakse äh, Süürias äh, eesmärgiga, et nad kannaksid ellu terrorirünnakuid Euroopas. tüpoloogiast võib veel rääkida nii palju, et on ka välisvõitlejaid, kes on üksikult erinevaid treening võimalusi ja koolitusvõimalusi ellu viimas, kui ta on Islamiriigi territooriumist tagasi tulnud mõningad treenimislaagrid toimuvad isegi Lääne-Balkanis ja mõned isegi Euroopas ja ka need on muidugi andmed, mida tuleb veel kinnitada. terroriste treenitakse tavaliselt kasutamaks lõhkeainet ning äh, tulirelvi. ning äh, sellised äh, ettevõtmised loomulikult on Euroopa Liidu julgeolekule ohtlikud Neid inimesi äh, on koolitatud, aga äh, väga raske on ennetuda, ennetada sellised, äh, selliste võitlejate tegevust, sellepärast et nad on ettearvamatud. kauge maa tagant juhitavad võitlejad on tegelikult väga suureks ohuks Euroopa Liidu julgeolekule. Euroopa džihadistidel on ka mitmeid olulisi ametikohti islamiriigi struktuuris ning nad on väga äh, tihedalt ilmselt äh, ka kontaktis terroristlike võrgustikega oma koduriikides. mis puudutab eesmärke, siis äh, tundub, et terroristid pigem keskenduvad pehmetele sihtmärkidele, sellepärast et need on tõhusamad kui rünnakud kriitilisele taristule, sõjaväele, politseile või siis kõvematele sihtmärkidele aga sellegipoolest ka need viimased äh, on potentsiaalseks äh, sihtmärgiks. nüüd, äh, kui me vaatame, mida meie analüüs on näidanud etnonatsionalistlike ja separatistlike terrorirühmituste kohta, siis nende rünnakute arv on langenud juba mitu aastat järjest, kuuekümne viieni kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Eh, samuti on jällegi politsei ja julgeolekuorganid väga tugevalt eh, reageerinud, sada kuuskümmend kaheksa inimest on eh, arreteeritud etnonatalistike ja separatistlike terrorismi tegevuste eest kahe tuhande neljateistkümnenda aastaga on tugevnenud nende juhtumite arv. enamik juhtumeid on aset leidnud Prantsusmaal ja Hispaanias ja äh, dissidentlike vabariiklaste rühmituste äh, jaoks Ühendkuningriigist on äh, Põhja-Iirimaa politseiteenistus kõige suurem sihtmärk. ning samuti on oluline vägivaldseid kokkupõrkeid vältida kurdi, kurdimeelsete separatistide ja Türgi rahvuslaste vahel Euroopa Liidu liikmesriikide sees. kui me vaatame nüüd vasakäärmuslaste rünnakuid, siis kahe tuhande kuueteist, kuuendast aastast äh, on äh, eelmisel aastal olnud see kõige madalam tase üldse. Äh, kuuskümmend seitse isikut on arreteeritud kuues Euroopa Liidu liikmesriigis ning isevalmistatud lõhkekehad on tavapärased valikud relvade osas, mida nad teevad marksistlikud, leninistlikud äh, grupid tegelevad endiselt ka äh, propagandaga ja inimeste veenmisega, aga nad vähemalt äh, vägivaldseid rünnakuid ei korralda. islamivastased meeleolud ja immigrantide vastased äh, meeleolud on suurenenud ning seetõttu on ka paremäärmuslased eh, oma eh, tegevust aktiveerinud mitmetes liikmesriikides. kaks tuhat neliteist selliseid rünnakuid ei olnud, aga kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on paremäärmuslaste rünnakuid olnud üheksa. ning eh, paremäärmuslaste terroritegude arreteerimised on kahe tuhande neljateistkümnendal aastal olnud vastavalt kolmkümmend neli ja üksteist aastal kaks tuhat viisteist. nii nagu Pariisi rünnakud näitasid eh, novembris, aga siis käesoleval aastal ka nüüd Brüsselis eh, džihaadi terrori äh, rünnakut kasutavad uusi taktikaid, tehnikaid ning äh, ka äh, uusi lõhkeainevõimalusi. novembris kaks tuhat viisteist kasutati äh, ka esimest korda lõhkeainete ja käsirelvade kombinatsiooni selleks, et tappa Pariisis inimesi kodusel teel improviseeritud lõhkekehad on kõige äh, enam levinud äh, isetehtud lõhkekehade hulgas üldse ja me oleme saanud ka liikmesriikidelt informatsiooni, et terroristlikud rühmitused äh, püüavad kokku koguda suured varjatud varud, erinevaid lõhkeaine võimalusi selleks, et Euroopa Liidus tulevikus suuremaid pommirünnakuid ellu viia. edasi Äh, keemiarajatised vastavalt äh, liikmesriikide aruandlusele äh, on väga suureks haavatavaks kohaks ja keemiaettevõtted samuti, aga terroristid kasutavad tavaliselt konventsionaalseid lõhkekehi ja käsirelvi, sellepärast et need on lihtsasti kasutavad, lihtsasti kättesaadavad ning need on ka tõhusad tahaksin äh, siinkohal nüüd ka rõhutada seda, kuidas äh, terroristid kasutavad ära sotsiaalmeediat ja internetti. Äh, interneti teenusepakkujad ning taristu võimalused võivad olla nii rünnaku elluviimise võimaluseks kui ka sihtmärgiks. kaks tuhat viisteist oleme näinud seda, kuidas on äh, kasutatud äh, ära erinevaid võimalusi äh, geograafia, geograafilisest asukoha tuvastusest andmete kombineerimiseni ja krüpteeringuteni ja nii väga raske on olnud tuvastada ja seirata terroristide tegevust ning ka ebaseaduslikke rahaülekandeid Need on siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta raporti peamised tulemused. ja me näeme seda, kui muutuvaks on see äh, oht äh, läinud, eriti mis puudutab äh, džihadistlikke terrorirühmitusi ning islamiriiki ning kuidas on äh, siis reageerinud äh, julgeolekujõud selle ohu vastu. keskendun nüüd sellele, millised on viimased arengud Euroopa Liidu sees. ja äh, siis meie üksuse loomine Europolis käesoleva aasta algusest. traagilised sündmused kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus ning ka käesoleva aasta alguses näitavad seda, et äh, džihaadi terror äh, on äh, väga oluline julgeolekuoht Euroopa Liidus. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kolmekümne inimese ringi tapeti siinsamas Brüsselis, aga samas Euroopa Liidu kodanikke on hukka saanud ka Elevandiluurannikul ja Istanbulis näiteks viimastel aastal on Euroopa Liit arendanud välja väga tugeva poliitilise äh, vastuseisu terroriohule ning sellega toimetulemiseks äh, uusi meetmeid võtnud kasutusele. ning väga hea on olnud institutsionaalse koostöö kliima. ning Europol on tuvastanud, tuvastatud äh, selles kontekstis kui peamine võtmeosaline, et vastu seista terrorismiohugale Euroopa Liidus ning Euroopa Parlament ja ka käesolev komisjon on Euroopale selles protsessis oluliselt toetanud tahaksin kasutada seda võimalust tasu, öelda veel suur tänu teie toetuse eest uue Euroopa Liidu määruse rakendamise osas ning lisaressursside suhtes samuti, mis on ette nähtud selleks, et äh, terrorismiga vastu võitlemise keskus äh, loomiseks toetust leida Euroopas see kindlasti on tõhusam äh, vastus ka tänasele terrorismiohule. Europoli reaktsioon pärast Pariisi rünnakuid äh, järgnes kohe pärast seda, kui äh, rünnak aset leidis, olime ka väga tihedates kontaktides Pariisi ja Prantsuse ametivõimudega ning andsime ka toetust oma kolleegidele kuuskümmend meie ametnikku äh, toetas äh, Prantsusmaad äh, pidevalt ööpäev läbi kestvas töös ning oleme ka luureandmeid koos nendega analüüsinud. esimesed luureandmed jagati kuus tundi pärast rünnakuid, aga ka äh, ristpäringuid tegime Europoli erinevates andmebaasides. mõne päeva jooksul seadsime me sisse püsimeeskonna selleks, et toetada eh, Prantsuse eh, kolleege ja ka Belgia kolleege, kui Belgiaga ühenduslüli leiti ning selleks, et kasutada kõiki ressursse tõhusamalt, selleks, et toetada nii Prantsusmaad kui Belgiat, aga äh, tuua ka Euroopa Liidu dimensioon selle ohuga silmis seismise osas me saime aru, et kaks liikmesriigi kannatavad eriti, aga et meil on vaja ka laiendada oma tegevust ja pöörata tähelepanu Euroopa Liidu äh, ohudimensioonile tervikuna kahekümne kaheksas liikmesriigis. selleks, et äh, operatsioonilist tuge anda, lõime me spetsiaalse rakkerühma nimega Fraternitee äh, ja eriti just äh, Belgia ja Prantsuse kolleege tahtsime toetada pärast Pariisi rünnakuid. Äh, Fraternité on endiselt toetav üksus, kes pärast äh, Pariisi rünnakuid prantslasi toetab ning samas ka pärast Brüsseli rünnakut kahekümne teisel märtsil toetab Brüsseli ametivõime. ning samuti on ühenduslülid loodud kõikide liikmesriikidega, et nad oleksid seotud selle rakkerühmaga Euroopa mm, terrorismivastase võitluse keskus Europolis kasutab ära oma äh, täpi-, äh, äh, tehnilisi teadmisi ning ka rahalisi vahendeid. see loodi jaanuaris kaks tuhat kuusteist, tegemist on platvormiga, kus me kasutame ühe katuse all ühe eesmärgi pärast erinevaid võimalusi ja eesmärk on siis selge, liikmesriikide vajaduste mm, katmine ja toetamine ning meie üksus äh, sellel on eesmärk äh, olla infokeskuseks, äh, pakkuda operatsioonilist analüüsi ja tegevustoetust terrorismivastase uurimistegevuse osas, kasutada ära Europoli võimalusi, mis omab informatsiooni näiteks terroristi rahat, rahastamise propaganda suhtes internetis, relvade müügi ja muu osas ja meie eesmärk on kindlasti toetada vahendeid selleks, et võidelda terrorismi vastaselt kogu Euroopas. loomulikult Euroopa Liidu liikmesriikide panustamine ja pühendumine on oluline meie tegevuse alus, infovahetust tuleb tugevdada, aga liikmesriikidele tuleb pakkuda ka võimalus, et võidelda ise terrorismi vastu, aga kasutada Europoli peamise vahendina selle jaoks. me palusime Europoli juurde liikmesriikidel saata eraldi äh, inspektori, kelle eesmärk oleks tegeleda terrorismivastase võitluse projektidega ning äh, Europol äh, toetab neid. see on ülesanne, mis on, lähtub Euroopa Liidu liikmesriikidelt, aga mida toetab Europol. see ülesanne peab olema mõõdetav, peab olema ülevaadatav ning see peab olema ka saavutatav. Äh, praeguseni on mõningad äh, liikmesriigid, kes on oma kontaktohvitseri saatnud äh, Europoli selle konkreetse eesmärgi saavutamiseks. meil on vahekontakte Hispaania, Hollandi, Saksamaa, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Belgiaga, aga ekspert äh, saadetakse siis ka meie üksuse sisse, et äh, nende tegevustega, mis liikmesriikidest johtuvad, äh, tegeleda meie üksuse sees. selleks, et informatsioonivahetust äh, suurendada, oleme loonud infovahetuseks sobiva keskkonna. meil on terrorismivastase tegevuse ja võitluse CNACT süsteem loodud selleks, et infot vahetada. kõik liikmesriigid äh, on terrorismivastase võitluse mm, eesmärgi täitmiseks sellesse võrgustikku seotud. jah, kolmkümmend neli äh, nelikümmend kolm ametit on veel meie tegevusega seotud äh, ning võimaldavad liikmesriikidega informatsiooni Eh, jagada, loomulikult on see informatsioon konfidentsiaalne. informatsiooni analüüsimine on Europoli võtmetegevusvaldkond. meie üksuse edu tegelikult sõltub sellest, eh, kas Europol eh, suudab luureandmeid hästi vahetada ning edastada neid informatsioonikilde, mis on saadud pärast kahtlaseid rünnakuid. me näeme, et liikmesriigid on nüüd rohkem pühendunud ja kasutavad ka tihedamalt Europoli süsteemi. informatsioonisüsteem, mis on Europoli eh, selgrooks, eh, teate, et eh, see sisend, mis sellesse süsteemi tuleb, tuleb otseselt liikmesriikidelt ning liikmesriigid siis toovad Europoli infosüsteemi omad infokillud ning kolmandatelt osapooltelt saame me sinna lisainfot. Äh, eriti mis puudutab välisvõitlejate äh, fenomeni, siis äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal lisati sellesse süsteemi kaheksateist välisvõitlejat, aga praeguseks hetkeks on välisvõitlejate nimekirjas neli tuhat inimest. ning me oleme loonud ka omad näiteks käsirelvade punktid eh, ning oleme saanud eh, siin luureandmeid eh, sellesse tulirelvade valdkonda kolm tuhat viissada infojuhtlõnga ning oleme ka uurimistegevusi algatanud selle põhjal. me uurime ka organiseeritud kuritegevuse ning terrorismivastase tegevuse põhjal ühtseid jooni, eriti just, kui me räägime nendest äh, Äh, inimestest, kes on äh, saatnud korda terrorismitegusid Euroopa Liidus, siis nendel inimestel on kuritegelik taust äh, varasemast ajast. meie infosüsteem koondab ka finantsluureandmed. ja pärast Pariisi rünnakuid oli just peamine infopäring meie äh, Prantsuse kolleegidelt äh, just finantsalased luureandmed. ja viimasel aastal äh, oleme rohkem kui kaks tuhat seitsesada juhtlõnga omalt poolt liikmesriikidele edastanud ning finantsluure võrgustik Europolis loodetavasti suurendab seda, et terrorismivastas võitlus tõhustub, kuna meil on olemas äh, finantsluure andmed. loomulikult meie eesmärk on ennetada ka samavõrra kui vähendada terroriohtu ning äh, uurimistegevus äh, on läinud edasi ka selles osas, et ennetada terrorirünnakuid veebis Äh, terrorirühmitused on näidanud, et nad on väga nutikud, nutikad selles osas, äh, kuidas värvata inimesi veebi teel, äh, laiendada radikaliseerumist, toetada ligipääsu terrorismile ja organisatsioonidele ning ka koguda raha ja tõmmata ühte paati teisi ekstremiste Äh, sotsiaalvõrgustikes äh, käib äh, väga tihe kommunikatsioon nende rühmituste vahel ja Twitteris on kahe tuhande viieteistkümnenda aasta keskpaigas loodud sada kakskümmend viis tuhat džihadistlikku kontot ning äh, meie üksuse üks äh, põhilisi tegevusalasid äh, ongi tegelikult tegeleda ka küberterrorismiga. meie siseüksus alustab kahe tuhande, alustas kahe tuhande viieteistkümnenda aasta suvel ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembris see konsolideerus. keskendume pigem kvaliteedile ja mitte kvantiteedile. oleme tuvastanud rohkem kui kolm tuhat äh, äärmusliku sisuga äh, juhtlõnga veebis. oleme analüüsiks need edasi äh, saatnud ning üheksakümmend protsenti juhtumitest niimoodi oligi. kokkuvõttes mõned kokkuvõtted sõnad siis väljakutsete kohta viimased rünnakud on näidanud, et terroristlikud rühmitused on omavahel väga hästi koordineeritud, nad kasutavad eh, nii lõhkeainet kui tulirelvi. Nad kasutavad eh, eh, välisvõitlejate tagasipöördumist selleks, et viia ellu terroritegusid Euroopa Liidus ning äh, tegelikult äh, rünnakute elluviijad saavad ise valida oma relvad ja meetodid. Äh, oht on väga kiiresti suurenev ja on aina, aina suurem tõesti ja me oleme näinud ka seda, et ühendus on kuritegeliku ja terroristliku taustaga inimeste vahel ja seetõttu on vaja rohkem sidusat lähenemist ka sellele probleemile rõhutasin seda, et sotsiaalmeediat ja propagandat kasutatakse, aga terroristide propaganda ennetamine ja pehmendamine on ka meie ülesanne, aga mitte ainult Euroopa Liidu ülesanne üksinda. nüüd oluliste uurimistegevuste juurde tagasi tulles, eh, siis Fraternite rakkerühm, kes toetab Belgiat ja Prantsusmaad, on elus ja püsib endiselt järgmistel kuudel toetame informatsioonivahetust ja saame liikmesriikidelt informatsiooni edasi selleks, et veelgi tugevamalt terrorismivastast võitlust äh, ellu viia. viimasel aastal on Europol olnud äh, terrorismivastases võitluses võtmeosaliseks äh, tänu parlamendi tugevale toetusele ja poliitilisele toele, mille me oleme ka kahe tuhande neljateistkümnendal ja viieteistkümnendal aastal saanud. tahaksin veel kord tänada teid selle eest, et olete siin täna kohal ja vastan hea meelega küsimustele aitäh, äh, härra Navar-, äh, Navarrete äh, selle detailse teabe eest, kõigepealt annaks sõna härra Valahole. aitäh selle tutvustava jutu eest, mul on mõned küsimused seoses teie slaididega. vasak vasakpoolsete anarhistide rünnakute arv on äh, siit puudu, erinevalt teiste ründ-, rünnakute arvust. ja kuna mainitakse isevalmistatud lõhkekehi kui nende rühmituste lemmikrelvu, siis ma eeldan, et neid rünnakuid toimus, neid vähemalt plaaniti või prooviti neid läbi viia ja mind huvitaks äh, ka see, kui te rääkisite äh, vasak- ja paremäärmusliku terrorismi iseloomust, kas see on suunatud suvaliste inimeste, ametivõimude, teiste äärmuslike rühmituste või, ähm, või omandi vastu, kas mõningates riikides on rohkem ohvreid äh, kui teistes? härra Diaste Meira, palun. aitäh ma tean, eh, ma oskan väga hästi hinnata, kui meil mõni eh, ekspert kohal on, kes tegeleb eh, eurooplaste turvalisusega. aitäh, et täna siin olete, härra Navarete. Te rääkisite teemadest äh, mis meile on kõige rohkem tööd andnud siin kodanikuvabaduste komisjonis viimastel kuudel. ja väga hea on äh, näha siin äh, lühikest kokkuvõtet sellest, äh, millega te terrorismivastase võitluse keskuses tegelete ja näha ka seda, milliseid probleeme olete teie tuvastanud õigusloomelises äh, vallas, sest väga suur osa parlamendist äh, oleks eelistanud äh, teistsugust lahendust, mis oleks lahendat-, lahutatud Europoli määrusest, aga meil õnnestus siiski need asjad ühendada ja seetõttu ma tahaksin küsida, et te ju ilmselt teate, et meil olid väga intensiivsed arutelud siin selleks, et oleks ka selline ühtne interneti sisu te teavituskeskus, et oleks võimalik ka terrorismiga seotud äh, sisust äh, teid teavitada, te olete ilmselt kõige kõrgetasemelisem ekspert äh, ja ma tulen tagasi selle see avalduse kohta, mille te olete teinud ja tulen, tahan küsida, et miks ja tahaks öelda, et kiirus ja paindlikkus on tõesti väga olulised selle juures ja et vaja oleks paremini tagada kiirus, paindlikkus nii Europoli kui ka liikmesriikide tasandil ja te rääkisite profiilidest, profileerimisest, paljudes Euroopa meediaväljaannetes on juttu sellest, et ka naised mängivad džihadistide puhul väga suurt rolli, et et õpetatakse välja džihadistidest naisi, kuna neid äh, on raskem äh, profileerida varase hoiatamissüsteemide äh, abil ja seetõttu oleks väga vaja ähm, luureteavet, kas see teave peab paika, et ähm, on selliseid naisi, kas on mingid äh, spetsiifilised väljaõppekohad äh, näiteks Süürias või tegeldakse sellega ka Euroopas. nii et veel kord tänan teid selle eest, et te siia meie juurde tulite, te olete tõesti ju ekspert ja aitäh, et teete nii palju äh, eurooplaste turvalisuse heaks ja proua Koomes, palun, saab sõna. aitäh, härra Navarrete, selle esitluse eest ja Te andsite meile statistikat kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohta, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta andmed järjest kasvavad kahjuks, aga ma arvan, et oluline on vaadata seda üleilmse statistika kontekstis. E, terroristlikes rünnakutes Euroopas e, eelmisel aastal suri sada viiskümmend üks inimest, aga üle ilma kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli neid inimesi üle kolmekümne kahe tuhande ning me peaksime mõistma, et hetkel eh, pea, enamus eh, terrorismist hukkunuist ei ole Euroopas. see muidugi ei tähenda, et me ei peaks eh, tegutsema, seda ennetama ja tõkestama. tahaksin teilt küsida ühte asja. Te tõstatasite muresid seoses terrorismi rahastamisega. mida te olete teada saanud Panama dokumentidest? sest äh, need ei too ju välja mitte ainult see, seda, et äh, et tegeldakse maksupettustega, vaid äh, need on äh, maksuparadiisid ka äh, kurjategijate jaoks, et see on, seal on kindlasti ka sidemeid terrorismiga, siin on selgeid vihjeid nii väikestele kui suurtele organiseeritud kuritegudele ja terrorismile ja milliseid samme te ja järeldusi teevad liikmesriigid sellest, mida me saame teada võib-olla Panama dokumentidest ja siis tahaks veel küsida, ma olen veidi mures džihadistliku terrorismi ähm, nimetuse pärast, mulle tundub, et siin on tegemist sellega, et me peame arvesse võtma äh, väga suure elanikkonna osa ähm, tundlikkust äh, ja ma räägin siin moslemitest ja džihaad paljude moslemite jaoks äh, selle sõna, see sõnakasutus on täiesti solvav ja kas me ei võiks äh, näiteks rääkida pseudoreligioossest terrorismist või kasutada mingit muud sõna, sest praegune sõnakasutus ei ole väga mõistlik ja see ei ole just kultuuriliselt tundlik lähenemine ja võiks osutuda kontraproduktiivseks. ja kui me räägime võõrvõitlejatest, nad on ju tegelikult siit pärit, miks me räägime võõrvõitlejatest? tegelikult on see meie probleem, need on eurooplastest võitlejad, kes on rünnanud eurooplasi siin ja ka väljaspool Euroopat seetõttu tahaksin teilt küsida, et mida on liikmesriigid teinud selleks, et äh, luua radikaliseerumise ennetamise äh, strateegia, eriti kui me teame, et on sidemeid ka organiseeritud kuritegevusega, et meie vanglad on ju tegelikult radikaliseerumise koolideks ja see on väga tihedalt seotud ka sotsiaalse tõrjutusega meie liikmesriikide teatavates piirkondades ja see selgitab ka see, et mi-, seda, miks on terroristidel nii hästi õnnestunud värvata võitlejaid. ja mis puudutab mis puudutab küberohtu, siis kuidas on edenenud Euroopa küberjulgeoleku tegevuskava elluviimine? seda tegevuskava muudeti väga palju võrreldes komisjoni algse ettepanekuga, seitse liikmesriiki ei ole üldse mitte midagi hetkel teinud ja te ütlesite, et järjest rohkem on et äh, on väga tihedad sidemed ka ei ole väga tõsiselt võetud keemilist, bioloogilist, radioloogilist ja tuumaohtu ja kui tegemist on bioloogiliste relvadega, kas mõeldakse ähm, ka droonide kasutamise peale järjest rohkem, mida on ju võimalik odavalt hankida? ja, ja siis ka kiirgusoht. ja e, krüpt-, andmete krüpteerimine ilma krüpteerimiseta ei oleks võimalik ka internetipangandust kasutada nii et äh, tegelikult peavad meie õiguskaitseasutused veelgi paremini võitlema kuritegevuse vastu. kas te olete võimelised palkama kõige paremaid eksperte selleks, et võidelda nende tehnoloogiliste relvadega, mida kasutavad kurjategijad äh, ja terroristid, kas äh, on võimalik kasutada neid ka selleks, et propaganda vastu võidelda, värbamise vastu võidelda ja kas me äh, räägime neist, kes peaksid olema meie liitlased terrorismivastases või sõjas, aga tegelikult on äh, väga kahetiselt käitunud, kui siin väga ettevaatlikult väljenduda. ma räägin näiteks äh, Türgis näiteks seal on praegu kohtuprotsess ühe ajakirjaniku Äh, üle, kes äh, rääk-, avaldas andmed, et tegelikult Türgi üritas relvi müüa äh, Al-Nusrale, Islamiriigile või räägin Saudi Araabiast või inimestest seal, kes on tegelikult võimaldanud terroristidel tegutseda mitte ainult Euroopas, vaid ka ülejäänud maailmas. proua Sippel, palun. aitäh aitäh äh, selle esitluse eest ja tahaksin mõningaid väga konkreetseid küsimusi küsida nende slaidide kohta, mida te näitasite. isikuid on äh, arreteeritud seoses äh, terrorismisüüdistustega, kas te võiksite palun täpsemalt selgitada, millistest süüdistustest siin juttu on? mille alusel inimesi on vahistatud ja te mainisite ka kohtuprotsesse mis on äh, lõpule viidud, see on teisel slaidil, palju äh, kohtumenetlusi seoses äh, nende viiesaja kolmeteistkümne isikuga oli ja millised olid need konkreetsed tulemused, kas inimesed said karistada ja milliste konkreetsete kuritegude eest nad on süüdi mõistetud? ja ma ei ole nüüd kindel, aga ma sain teie täiendavatest selgitustest aru niimoodi, et et radikaalsed, radikaliseerunud terroristide koolitus toimub mitte ainult Süürias ja mujal, vaid ka Balkani riikides ja võib-olla isegi Euroopa Liidus. kas ma sain teist õigesti aru? ja millise väljaõppega siis tegemist on, kas teil on ähm, näiteid konkreetsete kohtade kohta? ja mis puudutab nüüd vasakäärmuslikku terrorismi, te ütlesite, et äh, seda ei ole väga palju, kas teil on äh, selle kohta ka mingeid andmeid, kas teil on andmeid selle kohta, et äh, millist tüüpi rünnakutega on tegemist olnud? ja mis puudutab paremäärmuslikku terrorismi, siis ähm, mind ärritab veidi see, et äh, te mainisite, et paremäärmuslik terrorism on äh, ka, äh, on suurenenud, te mainisite üheksat ar-, rünnakut ja et nende arv on suurenenud, aga samas vahistamiste arv on vähenenud. kas te võiksite ka seda selgitada? ja lõhkeained, te mainisite, et terroristlikud rühmitused on üritanud äh, hankida äh, lõhkeainete lähteaineid ja neid äh, ladustada. ma sain teist aru niimoodi, et, et nad üritasid seda teha, aga neil see ei õnnestunud. kas see on õige või on teil teavet selle kohta, et nad jätkuvalt üritavad seda teha? ja mis puudutab krüpteerimist, siis väga lühidalt äh, Anna Komes juba rääkis sellest. ma saan aru, et te üritate rääkida krüpteerimise väärkasutamisest, et krüpteerimist ise ennast ei saa ju pidada kuriteoks, ei saa ju pidada seda automaatselt äh, selleks, et teil on midagi varjata ja ma isiklikult olen äh, rohkem uurinud selle kohta, et millist krüpteerimist äh, äh, kasutab Euroopa Parlament või, ja selle põhjuseks on see, et me tõesti tahame mitte midagi varjata, vaid tõesti oma andmeid konfidentsiaalsetena hoida. et me saa-, ja et oluline on see, et kuidas me saame kasutada, tõkestada krüpteerimise väärkasutamist, kui tegemist on rünnakutega. aitäh! Need on praegu kõik minu küsimused minu poolt. aitäh ja nüüd saab sõna proua Sargentini. aitäh. Teie ähm, aruandes, mis puudutab siis islamiterroristide tegutsemist äh, ja selles toimunud muutusi, et äh, ma näen, et äh, te näete, et on oht, et Süüria pagulased võivad radikaliseeruda Euroopa Liidus ja on öeldud, et ISISe terroristid, kes praegu Euroopa Liidus tegutsevad, on tegelikult kohaliku päritolu. kas te võiksite palun meile selgitada, et milline on selle kahesaja inimese roll, keda te olete tööle võtnud või tööle võtate, kes tegelevad äh, inimeste kontrollimisega esialgse vastuvõtu keskustes, kakssada inimest tundub olevat üsna palju, aga tegelikult on väga palju inimesi, kes tulevad äh, üle meie piiride, nii et äh, võib-olla seda ei olegi nii palju, ma, aga mul oleks vaja täiendavaid selgitusi, et mõista, mida need inimesed teevad kui nad äh, neid rändajaid äh, kontrollivad, äh, kas nad kontrollivad neid rändajaid esmase vastuvõtukeskustes või kuskil mujal ja kuidas see on seotud teiste ametnike tegutsemisega, kes töötavad nendes pagulaste vastuvõtukeskustes ja proua Kienga, palun. aitäh. teen väga lühidalt. tahaksin konkreetset teavet, kui teil see olemas on. kas te teate, millised võimalikud ohud äh, on olemas liig-, alaealiste äh, puhul, keda värvatakse internetis nii-öelda beebiterroristide puhul, kas äh, te näete seda ohtu, et värvatakse internetis ka alaealisi? aitäh, proua King ja nüüd annan sõna härra Navarretele. Teil on tõesti esitatud väga palju küsimusi ja ma palun, et te üritaksite nendele vastata selle viieteist minuti jooksul, mis meil selle arutelu jaoks veel ette nähtud on. aitäh, aitäh kõigi nende küsimuste eest. me mõistame Europolis, kuidas kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, kui me oleme väga rängalt juba ka-, kannatanud terrorismi all, kuidas terrorismist on saanud väga oluline arutelu teema Euroopa Parlamendis, aga ka kogu Euroopa Liidus Te teate, et teave tuleb liikmesriikidelt, tegemist on siis koondteabega ja Euroopa eh, Liidu ametitelt tuleb ka siis eh, TISAT-ile teavet ja me üritame selle teabe alusel siis teha eh, järeldusi ja siis koostada selle pildi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta terrorismiohtude kohta oma algses sõnavõtus ma ütlesin et, et üheksakümmend protsenti terroristlikest rünnakutest on äh, seotud niinimetatud džihadistlike äh, rünnakutega äh, et äh, need terroristid äh, lihtsalt väärkasutavad äh, islamit, ühte islami tugisammastest, nimelt džihaadi ähm, oma äärmuslike vaadete jaoks, teevad sellest püha sõja, kasutades džihaadi relvana äh, ja akadeemilises maailmas äh, arutatakse seda, et kuidas määratleda paremini sedalaadi terrorismi ja Europol on üks äh, osa sellest arutelust. tundub, et äh, meil ei ole veel konsolideeritud lähenemist džihadistlikule terrorismile ja seetõttu me üritasime kasutada seda terminit veel sellel aastal, aga me, arutelu käib ja kindlasti leiame öö, öö, mooduse, kuidas rääkida neist kui, lihtsalt kui terroristidest, sest seda nad ju on. ja mis puudutab seda, kuidas terrorioht areneb, siis me ei ole kunagi näinud nii kiiret arengut. Euro-, Euroopa ja liikmesriigid on terrorismi all kannatanud aastaid, kuni kahe tuhande viieteistkümnenda aastani ohustasid meid eelkõige kaugelt juhu-, juhitud terroristlikud rünnakud. aga kuna konfliktitsoonid on äh, nüüd äh, Süürias, äh, Liibüas, seal on võimalik terroriste välja õpetada, seal on võimalik saada vahendeid rünnakute läbiviimiseks, siis on oht suurem. me näeme, et terrorism on tõesti mm, kohanenud väga äh, Ehm, ja Süü-, Süüriast, Iraagist tulnud äh, võitlejad siis äh, kohandasid oma tegutsemist äh, selleks, et viia läbi rünnakuid Pariisis ja Brüsselis, neil osadest terroristidest, osadel terroristidel olid rün-, kogemusi ka Süürias ja Iraagis võitlemisest ja seetõttu olid need rünnakud vägagi mm, ohvriterohked ja värbamise puhul üritatakse leida haavatavaid äh, inimesi, see näitab, et neil ja neil on võimalik väga kergesti äh, levitada oma sõnumit, radikaliseerumine toimub väga lühikese aja jooksul. me näeme, et keskendutakse spetsiifilistele sihtrühmadele, näiteks naistele, nagu ma mainisin, sest äh, neile tundub, et nad võivad mängida väga olulist rolli selles niinimetatud islamiriigis, islamiriigiga seotud rühmituste puhul. Neil on eripropagandaga välja töötatud noorte jaoks me ei ole päris äh, kindlad alaealiste puhul, nad kasutavad väga palju sotsiaalmeediat, seetõttu võiksid äh, noored alaealised olla haavatavamad ja kui ja kui meil ei ole mingit äh, vastu narratiivi, kui meil ei ole kuidagi võimalik öö, kuidagi vastu töötada sellele väga osavale äh, propagandale. Al-Qaeda kasutas propagandat äh, niimoodi, et nad lihtsalt äh, õigustasid vägivalda, reklaamisid seda, üritasid Al-Qaedat äh, kuidagi paremas valguses näidata, aga islamiriik on palju praktilisem Re. religioon ei ole äh, nende jaoks enam osa sõnumist, see on siiski mingil määral seotud, aga nad võivad tõesti ükskõik kuidas oma islamiriigi lähenemist propageerida. ja et äh, ükskõik äh, millega saad sa ikka anda panuse islamiriigi hüvanguks seetõttu on meil olnud äh, sellised rünnakud nagu Brüsselis ja Pariisis. meil on endiselt äh, ka kaugjuhitavad terroristlikud rünnakud äh, ja ka nende oht. aga meil on tõesti probleeme ka sellega, et näiteks Nitsas inimene, kellel oli nuga, ähm, pussitas kolme sõdurit, üritas neid tappa ja tõesti oli äh, siis innustust saanud islamiriigilt, nii et me oleme tõesti äh, näinud, äh, kuidas erinevad, erinevad tegutsemisviisid võivad olla seotud islamiriigiga ja spetsiifiline sõnum spetsiifilistele sihtrühmadele, naistele, noortele, nad kasutavad äh, ka rohkem Euroopa keeli, enam ei ole nii, et propaganda tuleks ainult araabia keeles, vaid neil on välja töötatud äh, teave inglise, prantsuse, hispaania keeles selleks, et äh, jõuda oma auditooriumini. ja ma arvan, et me peame keskenduma tõesti internetis tehtavale tööle Euroopa Liidu tasandil. ja miks peaks, tuleks seda tööd pigem teha Euroopa Liidu tasandil kui liikmesriikide tasandil, ma arvan, et me peame leidma võimalusi, kuidas kombineerida oma jõupingutusi äh, Äh, liikmesriikide ja Europoliga selleks, et paremini äh, euro-, võidelda internetis, meil on ka äh, riiklikud, riikides meeskonnad, kes võitlevad propaganda vastu e,. enamus liikmesriike, kes on selliseid rühmi moodustanud, siis äh, teevad ka tihedat koostööd äh, meiega. meil oli juba kahe tuhande kaheksandal aastal äh, vastav tegevus olemas. nüüd on meil keskuses neid rühmi veel rohkem. väga oluline on koostöö liikmesriikidega. Euroopal on lihtsalt vahend, me üritame tõesti parimaid eksperte kaasata ja üritame kõikvõimalikke spetsialiste äh, palgata selleks, et meil oleks äh, mitmedistsiplinaarne lähenemine äh, ka ennetustöö alal. aga väga oluline on, et meil oleks tõesti tihe side liikmesriikidega. Mm, sest vajatakse meilt juba kiirelt äh, teavet selle kohta, kuidas terroristid kasutavad sotsiaalmeediat ja internetti ja et äh, kas selline teave tuleks eemaldada, e, et see teave ei oleks kättesaatav äh, inimestele, kes võiksid olla täiesti haavatavad. nii et ma arvan, et see ühine tegutsemine on äh, parem versioon, tegutseme siis, kui me tahame internetis tegutseda. mis puudutab terrorismi rahastamist, siis terroristid on oportunistid, nad kasutavad äh, kõiki vahendeid, mida nad saavad selleks, et oma eduvõimalusi suurendada. ja ja kui, mis puudutab pagulasi, kes tulevad Iraagist ja Süüriast, eelkõige Türgi kaudu Euroopasse, see on äh, nende jaoks võimalus, mida nad kasutamata ei jäta. me ei leia tõendeid, et seda süstemaatiliselt äh, kasutataks selleks, et tel-, terroriste Euroopasse infiltreerida, aga nad on seda teinud. meil on mõned äh, juhtumid olemas, mõned Pariisi rünnakute toimepanijatest olid maskeerunud eh, rändajateks. seetõttu eh, siis oli ka see üleskutse viia läbi teiseseid eh, julgeolekukontrolle nüüd siis Kreekas ja Itaalias. ja algselt kahesaja ametniku roll on toetada liikmesriike. Europol ähm, illegaalse immigratsiooni ekspertide kaudu ähm, toetab Itaaliat ja Kreekat, keda need ohud kõige rohkem puudutavad. mida rohkem, mida me saame kuritegevuse vastu võidelda, seda roh-, mida rohkem meil õnnestub vältida äh, inimeste smugeldamist Euroopa Liitu, seda tõhusam on ka terrorismivastane võitlus. ma arvan, et tegemist on ühise jõupingutusega. julgeoleku tagamine tähendab seda, et me peame võitlema eh, siis illegaalse sisserände vastu, see tähendab ühtlasi ka terrorismi mm, selle tõkestamist, et, et äh, rändajatest saaksid kahekordsed ohvrid, et kuna nad on sunnitud rünnakute tõttu lahkuma kodudest Süürias ja Iraagis ja teist korda, siis võiksid nad äh, ohvriks sattuda, kuna terroristid äh, kasutavad neid selleks, et maskeeruda ja infiltreeruda Euroopa Liitu. meil ei ole tõendeid, et see toimuks süstemaatiliselt aga see on kindlasti üks komponentidest, seetõttu Euroopa Liit, Europol toetab äh, liikmesriike, seetõttu on meil need ametnikud, kes teevad koostööd, tagamaks seda, et meie eesliini töötajad ähm, Itaalias, äh, Kreekas, Sitsiilias äh, koos meie Frontexi kolleegidega äh, teeksid koostööd, aga eelkõige vastutavad liikmesriigid, liikmesriigid saavad otsustada, kuidas Europol saaks neid toetada, mida tuleks teha, kui on viiteid sellele, et ähm, tegemist võib olla terroristiga mõne inimese puhul, kes üritab tulla koos sisserändajatega. ja veel kaks asja, millest peaksin rääkima, on terrorismi rahastamine Fraternité üksuse puhul, kes toetab Belgiat ja Prantsusmaad, anname me Belgiale ja äh, Prantsusmaal näiteks teavet äh, autode üürimise kohta ja ka majade üürimise kohta, mida on kasutatud selleks, et äh, lõhkekehi valmistada ja eelkõige kasutasid terroristid äh, sularaha, aga meil ei ole veel äh, selget äh, teadmist, me teeme väga tihedat koostööd Prantsuse ja Belgia kolleegidega, kuidas neid rünnakuid rahastati, et kust tuli see raha selleks, et terroriakte toime panna, kes ja kuidas neile raha andis, kuidas nad seda raha kasutasid selleks, et rünnakuid toime panna ja äh, tihendades äh, nüüd koostööd äh, finan-, äh, maksuametnikega üritame me ka see, nendele küsimustele vastuseid leida. ja mis puudutab nüüd parem- ja vasakäärmuslikke rünnakuid, annan teile lihtsalt andmeid, mis loodetavasti paari nädala pärast ka veebileheküljel avalikustatakse. mis puudutab paremäärmuslikku terrorismi, siis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli peamisi rünnakuid Prantsusmaal ja Kreekas, kokku üheksa paremäärmuslikku rünnakut, keegi ei hukkunud Euroopas nendes rünnakutes, aga tegemist on suurenemisega võrreldes kahe tuhande neljateistkümnenda aastaga see ei ole kuidagi seotud sellega, kuidas, kui palju inimesi, et, et vahistati vähem inimesi. ma arvan, et selgituseks on see, et osa uurimisi toimus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja inimesed osaliselt arreteeriti juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. aga me peame väga põhjalikult analüüsima neid andmeid, et miks kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli vahistamisi ainult üksteist ja vasakäärmuslik terrorism, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal üks inimene Kreekas sai surma vasakäärmuslikus rünnakus enamus rünnakutest toimus Hispaanias, seitse rünnakut Itaalias, neli, Kreekas kaks ja rünnakute arv jäi samaks kui kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, aga varsti saate te Europoli veebilehelt kõik andmed, kui äh, lõplik toimetamine on ära toimunud. ja siis, mis puudutab süüdimõistetute arvu, mul ei ole siin nüüd kõiki andmeid, aga nende inimeste arv, kes süüdi mõisteti, see on meil küll olemas Tiisatis. mul on siin olemas need andmed. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kaksteist liikmesriiki ütlesid, et et oli kaks tuhat kaheksa äh, mm, kohtuasja, aga ma pean täpsemalt järgi vaatama, kui paljud inimesed süüdi mõisteti, kui paljud õigeks mõisteti ja ma olen kindel, et varsti te saate need andmed ka your... aitäh, härra Navarrete, aitäh selle detailse analüüsi ja nende andmete eest, mida te meile edastasite ja ma arvan, et see oli väga huvitav ja väga kasulik oli teid kuulata, nii et aitäh, et tulite meie koosolekule. ja tuleb kohe minna järgmise päevakorrapunkti juurde. aitäh veel kord teile. seitsmes päevakorrapunkt viimane tänane päevakorrapunkt Mm, meil on ette nähtud äh, arvamuste vahetus nõukogu istuja Euroopa Komisjoniga. neljandal mail tuli komisjon välja artikli kakskümmend üheksa rakendamisel ühe nõukogu rakenduse otsusega, mis, millega esitatakse soovitus ajutise sisepiirikontrolli kehtestamise kohta erandjuhtudel, mis ohustavad Schengeni ala üldist toimimist. ja see soovit-, muudatus võeti siis kaheteistkümnendal mail nõukogus vastu ja äh, alates vastuvõtmisest Austria, Saksamaa, äh, Norra, Rootsi, mm, Taani äh, maksimaalselt kuueks kuuks peaksid siis säilitama ajutise piirikontrolli ja tervitan siin härra Läusterburgi, äh, kes meile sellest räägib äh, ja komisjoni nimel saab siis sõna proua Mooshammer, nii et kõigepealt härra Läusterburg, teil on sõna, palun. Thank you very much. suur tänu teile. tänan ka austatud komi-, komisjoni liikmeid, et äh, lubasite meil tulla siia ja rääkida nõukogu no, rakenduse otsusest, mille nõukogu vastu võttis kaheteistkümnendal mail, soovitatakse jätkata Venezuelas ajutist piirikontrolli piiridel, mis seaksid Schengeni ala ohtu. nõukogu soovitus on mitmete tegurite tagajärg, üheks nendeks on see, et rändevood Euroopasse möödunud suvest on suurenenud ning mitmes liikmesriigid, seetõttu on ajutiselt taas kehtestanud äh, piirikontrolli teatavatel sisepiir, piiri osadel sisepiiride kontrollide taaskehtestamine toimus Schengeni aki eeskirjade alusel. komisjoni teatis tagasi Schengeni juurde märtsikuust viidati äh, komisjoni ettepanekule pikendada ajutisi piirikontrolle pärast kaheteistkümnendat maid, äh, kui selleks on vajadus ja tõesti, neljandal mail esitles komisjon ettepanekut, mis põhines põhjalikul analüüsil ja milles järeldati, et äh, teata, teatud äh, osadel Schengeni sisepiirist on äh, puudujääke ning seal peaks piirikontroll jätkuma. soovitus nõukogu järeldus, nõukogu järelduse soovitus, soov, nõukogu järelduses soovitatakse pikendada piirikontrolle just nendel põhjustel. kordan Austria, Saksamaa, Rootsi, Taani ja Norra on need riigid, mida see soovitus puudutab. nõukogu on komisjoni ettepanekut arutanud ja rõhutame enne selle vastuvõtmist, et kontrolle tuleb jätkata ainult nende sisepiiri osadel, kus neid peetakse vajadus, vajalikeks ja proportsionaalseteks. kaheteistkümnendal mail võttis nõukogu selle rakendusotsuse vastu ning pärast vastuvõtmist nii Saksamaa kui Austria on teatanud nõukogule, et nad on otsustanud äh, jätkata selle soovituse põhjal kontrolli sisepiiridel. see oli meie poolt kõik ja suur tänu teile! suur tänu, härra Luisteburg ja proua Moshammer, palun, komisjoni esindaja! suur tänu teile, komisjoni poolt ei saa, ei ole mul palju lisada, nõukogu esindaja on juba põhjalikult ära seletanud äh, kõik need erinevad etapid, mis otsusega seotud olid. võib-olla mõned elemendid lihtsalt äh, mainiti tegevuskava tagasi Schengeni juurde, meie eesmärk on jõuda sellise Schengeni ala juurde, kus ei oleks sisepiiridel enam kontrolli. selle aasta jooksul komisjon tahab ka äh, rõhutada, et Kreeka on näinud väga palju vaeva selle nimel, olukord seal on paranenud. nii komisjon, komisjoni agentuurid kui liikmesriigid on Kreekat nii tehniliselt kui rahaliselt selles toetanud, nii et olukord on tõesti soodsas suunas liikunud piirikontrollide elluviimisel. mis puudutab Euroopa Liidu Türgi ähm, kokkulepet, siis ka selles vallas oleme näinud edusamme. seetõttu oleme otsustanud esitleda seda ettepanekut ja ka nõukogu oli meiega nõus, võttis vastu nõukogu rakendusotsuse seoses selle soovitusega. kuid mis puudutab sisepiire, kus liikmesriigid võivad jätkata piirikontrolle, piirikontrolli tohib jätkata ainult proportsionaalsel viisil ja ainult siis, kui see on vajalik, komisjon jälgib olukorda ja annab äh, liikmesriikidele igal kuul ka äh, tagasisidet, et me saaksime hoida äh, sõrme olukorra pulsil. suur tänu teile! proua Moshammer, tänan! kas keegi soovib sõna, mõni kolleegidest? see tähendab, et kõigil on olukord äh, selge, suur tänu teile mõlemale. tänan, et äh, tulite meie ette kõnelema ning sellega lõpetangi ma tänase koosoleku. jätkame homme kell üheksa. kallid kolleegid, suur tänu teile, et äh, meiega ühinesite oma panuse andsite, kõneleja tänab ka tõlke. kohtume homme hommikul. kena pärastlõuna ja õhtu jätku teile!